Thank you, ladies and gentlemen, I know it's aitäh, daamid ja härrad, ma tean, et tegemist on väga kiire tööpäevaga kui kuulamised toimuvad, on saadikutel alati kiire, aga äkki oleks saadikutel nüüd võimalik maha istuda? So good afternoon and I'd like tere pärastlõunat, tervitan siin volinikukandidaat Elžbieta Pienkovskat, tere tulemast siia parlamenti, tere tulemast, härra Puusek, tööstus, teadus ja energiakomisjoni esimehele, mina olin selle komisjoni liige eelmise parlamendi ametiperioodi ajal, tegemist on ühise kuulamisega mõlema komisjoni, siseturu ja tööstuskomisjoni ka koostöös, tervitan siin ka keskkonna ja õiguskomisjoni liikmeid, mis on kaasotsustavad, samamoodi on siia kutsutud ka transpordikomisjoni esindajad, nii et siin on tõesti palju komisjoni. siseturukomisjon on see komisjon, mis vastutab ühisturu eest, siia on kaasatud ka need meetmed, mis on mõeldud selleks, et leida, identifitseerida tõkkeid ühisturule, kaasa arvatud digitaalsele ühisturule tähtis on ka tarbijate majanduslike huvide kaitse, samamoodi tuleb meil välja töötada seadusloome ühisturu reeglite jaoks ja tarbijate õiguste jaoks. me ootame põnevusega seda kuulamist ja seda, milline on proua Benkovska lähenemine selles valdkonnas ja kuidas tema panus aitaks meid selles valdkonnas edasi ja kuidas volinikukandidaat kavatseb tegeleda proovikividega selles valdkonnas me loodame, et volinikukandidaat saab aru, millised on siseturukomisjoni eh, mured siseturu edasiarendamise pärast, sest selle kaudu on võimalik aidata ettevõtteid luua töökohti. eriti tähtis on seejuures veel ka VKE-de ja töövõtjate kaitse. ja ma annan nüüd kohe sõna edasi härra Puušekile, selleks et tema saaks teha oma sissejuhatava sõnavõttu. suur tänu, proua kaasesimees, suur tänu, Viki tere tulemast teile kõigile, lubage mul tervitada südamest siin volinikukandidaat Elžbieta Benkovskat, kõik Euroopa Parlamendi saadikud on siin kohal, viis komisjoni on esindatud, nagu mu kolleeg just äsja ütles, kes juhib siseturukomisjoni. tere tulemast ka kõigile Euroopa Vabaühenduste äh, tööstusvaldkonna esindajatele ja tere tulemast ka kõikidele, kes vaatavad meie avalikku kuulamist parlamendi internetilehelt. tööstuskomisjon, mis vastutab tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de eest. tegemist on tähtsa osaga tulevase voliniku portfellist kui me mõtleme konkurentsivõimelise Euroopa peale, siis peame mõtlema ka teadusuuringute, infoühiskonna, erinevate digitaalteenuste, üle-euroopaliste võrkude, energia, kosmonautika ja ka kliimaküsimuste peale. ja kõik need küsimused on tööstuskomisjoni pädevuses, mõned neist on aga eriti tähtsad küsimused ja need küsimused on ka proua Pinkovska portfellis Äh, järgneva viie aasta jooksul on meil tõesti väga palju erinevaid väljakutseid, meil tuleb leida vastused äh, suurtele probleemidele, tahame teada, kuidas proua volinikukandidaat ka,, kandidaat kavatseb seda teha. ma tahaksin nüüd kõigepealt alguses teha mõned tehnilised märkused. vastavalt äh, juhistele, mis tulid komisjonist, on see kuulamine korraldatud selleks, et parlamendisaadikutel oleks võimalik vastata kahele küsimusele. kas volinikukandidaat äh, on piisavalt pädev, et olla komisjoni kolleegiumi liige ja kas tema on võimeline äh, täitma neid ülesandeid, mis on temale usaldatud, siin kohe räägime siis tema portfellist neli dokumenti on teile kõigile laiali jagatud Euroopa Parlamendi saadikutele. tema elulugu, tema missioonikiri, tema majandushuvide deklaratsioon, kuhu on lisatud ka õiguskomisjoni hinnang tema majandushuvide deklaratsioonile ja kirjalikult, äh, kirjalikele küsimustele vast-, vastused, mis on tõlgitud kõikidesse keeltesse. meie menetlus on nagu ikka, aga kordan selle veel korra üle. volinikukandidaat äh, saab sõna selleks, et teha sissejuhatav ettekanne, mis võib olla maksimaalselt viisteist minutit pikk, pärast seda Äh, antakse talle kuulamise lõpus veel ka viis minutit selleks, et teha kokkuvõttev sõnavõtt. küsimusi on meil kokku nelikümmend viis, need tulevad rahvasaadikutelt erinevatest komisjonidest, aga põhiliselt siseturu ja tööstuskomisjoni liikmetelt. samamoodi äh, saavad sõna ka keskkonna, õiguskomisjoni ja transpordikomisjoni eh, liikmed, aga teie nii palju sõna ei saa. Te olete lihtsalt kaasotsustavad komisjonid. ja see toimub kõik pingpongi meetodil ehk kolm minutit on ette nähtud küsimuseks, üks minut küsimuse esitamiseks ja kaks minutit küsimuse vasta-, küsimusele vastamiseks. ja väga tähtis on, et te peaksite ajast kinni. viis sekundit annan maksimaalselt lisaaega rahvasaadikutele ja ma vabandan väga proua volinikukandidaat teie ees, aga kümme sekundit saate maksimaalselt lisaaega selleks, et te saaksite natukene kauem rääkida, kui soovite, sest me peame kõneajast kinni pidama. ja nelikümmend viis küsimust on meil ja aega kõigest kolm tundi esimene küsimuste voor, seal esitavad küsimusi fraktsioonide esindajad. on väga tähtis mõelda ka selle peale, et meil on tõlge kahekümne kolme keelde ehk iga kõneleja võib kasutada ja rääkida oma emakeelt. meil on ka reaalajas ülekanne parlamendi kodulehel ja läheme nüüd meie üle meie kuulamise kõige tähtsama hetke juurde, nii et proua volinikukandidaat, ma annaksin teile sõna selleks, et viisteist minutit äh, sissejuhatav sõnavõtt teha. aitäh, proua esimees, härra esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad on, mul on väga suur au olla teie ees volinikukandidaadina, kes äh, vastutab siseturu, tööstuse, VKE-de ja ettevõtluse eest. ma loodan, et mul tõesti õnnestub äh, teid veenda ja te toetate mind selles töös ähm, ja ülesannetes, mida härra Juncker mulle andis. viimase kuue aasta jooksul oli meil majanduskriis ja me oleme näinud, et nüüd me hakkame sellest vaikselt välja tulema. aga meil on ikka veel vaja majanduskasvu ja töökohti luua. ja Euroopal on vaja leida uuesti tee majanduse õitsengule ja majanduse dünaamikale. selleks, et seda kõike saavutada, tahan ma keskenduda reaalmajandusele, mis peaks olema Euroopa majanduslike tegevuskavade keskmes. kuidas seda kõike teha? kuidas seda teha, me ei peaks tulema tagasi selle juurde, et kas meil on vaja pigem liberaalset või pigem sotsiaalset Euroopat, meil on vaja mõlemat ja mõlemad on võrdselt tähtsad. siseturg võib meie kodanikele ja ettevõtetele palju rohkem pakkuda, kui me muudame nad oma prioriteediks me võime teha rohkem ka selleks, et oma majandus konkurentsivõimelisemaks muuta, sellepärast et kaasaegsed majandused on üles ehitatud äh, majanduslikele väärtusaheldatele, kus äh, kaubad ja teenused on äh, üksteisest sõltuvad ja võimalused kasvada ja areneda on tihti piiriülesed mina jätkan oma tööd, äh, äh, jätkan seda tööd, mida tegid minu eelkäijad, volinikud Barnier, Tajani ja äh, Nelli Ferrocci ja ma keskendun neljale eesmärgile. tuleb välja töötada siseturu kõik, kogu potentsiaal peale selle tuleb tööstuse konkurentsivõimet teadusuuringute innovatsiooni kaudu arendada, peale selle tuleb ka parandada ettevõtluskeskkonda ning kaitsta siseturgu ka väljaspool meie piire. kõigepealt siseturg. Te kõik olete kuulnud vähemalt tuhandeid kordi, et siseturg on meie kõige tähtsam meede selleks, et luua töökohti ja toetada majanduse kasvu. kuid tõkked on ikka veel alles ja neid luuakse ikka ja jälle uuesti. see on ka üks järeldusi mis tuli välja viimati avaldatud äh, äh, uuringus. meil on vaja keskenduda nendele majandussektoritele, kus kasvupotentsiaal on kõige suurem. väga tähtsad tõkked on ikka veel selleks, et väga tä-, suured tõkked on veel ees ja me ei saa siseturgu täielikult lõpule viia, me peame need tõkked kõrveldama ja leidma võimalusi äh, majanduse kasvamiseks ja siin on väga tähtis kasutada vastastikuse tunnustamise põhimõtet. meil tuleb keskenduda nendele sektoritele, mis on tihedalt seotud meie tööstuse ja ka VKE-de poliitikaga. näiteks äh, äh, võib siin mõelda ehitussektori ja hulgikaubanduse peale. siis ka kaupade siseturg. praegusel hetkel me näeme, et äh, väga selgelt ei tehta vahet toodete ja teenuste vahel, meil on vaja lihtsustada mõlema siseturgu selleks, et ähm, nende tege-, tegutsemine oleks lihtsustatud. peale selle tuleb keskenduda ka digitaalsele siseturule. on viimane aeg, et me viiksime oma nutitelefonid kokku oma nutikate äh, poliitikatega, me peame edasi minema sellega, mis juba praegusel hetkel toimub ja sellepärast ma kavatsen ka äh, tõhusa rakendamise üheks oma prioriteediks teha. meil tuleb äh, hoolitseda selle eest, et meie reeglid toimiksid, teeksid seda lihtsalt, koheselt ja tõhusalt. siseturu juhtimine on minu jaoks sama tähtis nagu teie jaoks ja see peab Euroopa majanduspoolaasta raames liikmesriikides väga tähtsat rolli mängima ma palun oma talistustel kasutada juba olemasolevaid meetmeid selleks, et hinnata seadusloome kulusid ja tulu. Eh, siin tuleb eh, läbi viia seadusloome mõjuhinnangud, VKE-de testid, vaadata nende konkurentsivõimet ja ka järelmõjuhinnanguid. peale selle teen koostööd ka eh, asepresident Timmermansiga, kes vastutab parema reguleerimise eest, hoolit-, selleks, et hoolitseda selle eest, et ka kõik õigusaktid korralikult toimiksid. peale selle ei tohi me ära unustada tarbijaid, kes on majanduse juhthoovaks. me peame kodanikele meelde tuletama, et Euroopa Liit on loodud nende jaoks ja sellepärast me ei tohi ära unustada ka sotsiaalset mõõdet. ja nüüd lubage mul väga selgelt öelda, et ma ei ole nendega nõus, kes ütlevad, et siseturg ei saa toimida sellepärast, et äh, majanduslikku vabandust ei ole võimalik sotsiaalsete õigustega ühendada või vastupidi jah, otse loomulikult tasakaal on väga raske saavutada ja hoida, aga mina isiklikult ei kahtle selles, et meil on võimalik välja töötada siseturg, mis töötab õigusriigi põhimõttel ja, ja päriselt ka reaalses elus toimib. ma tahtsin toonitada ka oma isiklikku huvi sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas, mida on tõesti võimalik innovatiivsete lahendustega sotsiaalsetele probleemidele siduda ma olen veendunud, et kui me soovime lahendusi, siis on võimalik neid ka leida. vaadake näiteks kas või Euroopa Liidu töötajate ametikutsekaarti, mis võimaldab erinevates riikides tööd leida lihtsamalt kui siiamaani ja ma tahaksin äh, nüüd rääkida natukene nendest küsimustest, mis minu jaoks järgnevatel kuudel on prioriteetideks. kõigepealt teenuste direktiivide täielik rakendamine ja seda koos uuendatud strateegiaga äh, teenuste siseturu jaoks, äh, tooteohutuse ja turujärelevalve pakett, uue riigihanke alase seadusloome rakendamine, samamoodi nagu ka intellektuaalomandi raamistik minu teiseks prioriteediks oleks tööstuse konkurentsivõime suurendamine investeeringute innovatsiooni kaudu. meil ei ole võimalik tagada kestlikku kasvu ilma korraliku tööstusliku vundamendita. tööstus vastutab kolme neljandiku erasektori teadusuuringute innovatsiooni eest Euroopa Liidus ja kolme neljandiku Euroopa ekspordi eest. tööstus on reaalmajanduse südames ja on ka teenuste sektori üheks tähtsaks allikaks. seega ärgem unustagem, et kaupad ja teenused on omavahel seotud. kui Euroopa tahab õitseda üleilmselt konkurentsivõimeline olla, tehnoloogiliselt edasi arenenud ja keskkonnasõbralik ning kestlik, siis tuleb meil parandada tööstuse konkurentsivõimet ja tema majandust äh, tõsta samamoodi nagu ka SKT-d äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kakskümmend protsenti, nii nagu president Juncker on seda ka öelnud. peale selle äh, on vaja tööstusel veel ka saada korralik juurdepääs äh, ressurssidele. Euroopas on maailma kõige kõrgemad energiahinnad. see halvab meie majandust, eriti just neid tehnoloogiavaldkondi, kus energiavajadus on eriti suur ja samal ajal nende valdkondade konkurentsivõime tuleb säilitada. ma üritan veelgi lihtsustada energiatõhususe parandamist ja samal ajal tuleb näidata, et konkurentsivõime ja jätkusuutlik areng käivad käsikäes. ma toetan ka energia siseturu edasiarendamist. teen koostööd ka oma kolleegi Marianne Tysoniga selleks, et ähm, aidata ettevõtteid, eriti äh, idufirmasid, mis tegutsevad sellistes valdkondades nagu tehnoloogia, inseneriteadused ja peale selle tuleb ka kutseõpet toetada ning ka ümberkoolitamist. peale selle on väga tähtis see, et Euroopa tööstusesse ei ole piisavalt investeeritud, investeeringud on langenud kakskümmend protsenti. peale selle toetan ka asepresident Katainenit ähm, selleks, et kasutada kolmesaja miljardi paketti vahendeid, mida ta kavatseb meile kõigile esitleda. mina hoolitsen selle eest, et meie raha investeeritaks mõistlikult ja ma kasutan kõiki oma kogemusi, mis mul on piirkondlikus rahastamises just selleks, et meil oleks võimalik aidata Euroopa tööstus uuesti jalgadele tööstusel on va vaja investeeringuid ja kaasajastamist, me peame investeerima innovatsioonisõbralikku keskkonda. ma kasutan kõiki võimalikke poliitilisi meetmeid, mis meil on olemas selleks, et kaitsta intellektuaalomandit ja selle taristut, selleks, et innovatsioon ja tehnoloogia oleks ühendatud ka rahastamise ja riigihangete poliitikaga. koos oma kolleegi Carlos Moedasega kavatseme kasutada Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi ja kõiki teisi Euroopa Liidu poliitilisi meetmeid selleks, et toetada äh, turulähedusi, tööstuse innovatsioone ja äh, ja selliseid tehnoloogiaid, mis mängivad eriti suurt rolli, nagu näiteks digitaaltehnoloogia, biotehnoloogia ja nanotehnoloogia. siis tuleb mõelda veel ka Euroopa strateegilistele tööstusvaldkondade peale. näiteks autotööstuses tuleks meil uuesti alustada Cars kaks tuhat kakskümmend protsessiga. me peame sellele programmile andma uue raamistiku ja mõtlema selle peale, kuidas autotööstusest puudutavat seadusandlust kogu maailmas harmoniseerida koos Carmenu Vellaga kavatsen äh, uuesti üle vaadata ja parandada REACH-i direktiivi, eriti eriti selles osas, mis puudutab lubade andmise protseduuri. peale selle tuleb kaitsta siseturgu ja investeeringuid ning tuleb äh, seal lähtuda sellest tegevuskavast, mille töötas välja ülemkogu. ja tööstus, vabandust, ehitusvaldkonnas tuleb äh, hoolitseda selle eest, et ehitus valdkonnas kasutavad kaubad oleksid ohutud. ma tõesti kasutan ka,, kavatsen kasutada selliseid meetmeid, mis oleksid järjekindlad ja arvestan erinevate valdkondade nagu turismi ja loova tööstuse eripäradega. aga lubage mul ka selgelt öelda, et tööstussektoriga koostööd tehes siiski kavatsen mõelda ka selle peale, mis meie kodanike jaoks on kõige tähtsam kõigepealt äh, terviseteenuste sektoris. kinnitan teile, et meie patsientide ja kodanike tervise tagamine on minu kõige tähtsam ülesanne. terviseohutus on esikohal ja ma kavatsen teha tihedat koostööd äh, kõikides tervisealastes valdkondades koos oma kolleegi Vitenis Andrukaitisega, kes vastutab uues komisjonis terviseküsimuste eest ja teiseks, meie majandus peab, meie tööstus peab jääma jätkusuutlikuks ja me peame pöörama tähelepanu ka nendele tingimustele, mis aitavad keskkonnasõbralikul majandusel areneda ja sellepärast kavatsen ma välja töötada meetmete paketi keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja ka turupõhise allikate tõhusa äh, kasutamise strateegiale. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kavatsen ma välja töötada täieliku tegevuskava, kus on kirjas meetmed ähm, tööstuse toetamiseks ja konkurentsivõime parandamiseks, mis on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia keskmise Euroopa majanduspoolaasta osa. kolmandaks prioriteediks. kõikidel ettevõtetel on vaja ettevõttesõbralikke seadusandlust ja minu jaoks on väga tähtis, et äh, ettevõtete jaoks äh, halduskoormust lihtsustatakse. ma pööran erilist tähelepanu VKE-dele. kosmoprogrammi kaudu tuleb kasutada kahte koma kolme miljardit eurot selleks, et parandada VKE-de juurdepääsu rahastamisele. peale selle tuleb ka Enterprise Europe võrgustikku kasutada selleks, et VKE-del oleks võimalik siseturust rohkem kasu lõigata ja kõiki erinevaid äh, eeliseid ära kasutada. kõik need algatused Need käivad käsikäes koos ka VKE-de eh, testimisega selleks, et eh, hoolitseda selle eest, et eh, VKE-del ei pandaks peale liiga suurt koormust. peale sellega ettevõtlust puudutav Small Business Act on väga tähtis, mille ning see tuleb uuesti üle vaadata. meil tuleb ka litsenseerimisprotsessi lihtsustada, me peame ka tegema kõike selleks, et administratiivset koormust vähendada, me peame tõesti leidma elektroonilise kanali, kus on võimalik kõik vajalik ühe korraga ära teha. peale selle on meil vaja lihtsustada ka enda pankroti kuulutamise menetlust selleks, et oleks võimalik pankrotti läinud ettevõte kinni panna ja uuesti ettevõtlusega alustada. siis siseturg väljaspool meie piire. jah kas tulevikus sõltume me rahvusvahelistest turgudest? Euroopa majandusel on vaja juurdepääsu turgudele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. sellepärast teen koostööd kaubandusest vastutava voliniku Cecilia Malmströmiga selleks, et avada turgusid ka väljaspool Euroopat, mõeldes siin vastastikuse ja vastastikuse kasu põhimõtte peale mõtlesin eriti just USA ja Jaapani peale ja nende riikidega on praegusel hetkel ka läbirääkimised käimas. mõlemal puhul on meil vaja madalamaid tollimakse, tõkked kõrvaldada, avada teenuste turg ja parandada ka riigihangetele juurdepääse. nagu president Juncker ütles, et seda ei saa aga teha meie enda standardite kulul otse loomulikult kavatsen ma erilist tähelepanu pöörata ka Hiinale ja teistele arenevatele riikidele. üks lause veel, härra esimees. jah, laske käia, ütleb härra esimees. Euroopas vahel leitakse, et see, mida me teeme selleks, et siseturgu ellu viia, on mõeldud ainult suurtele ettevõtetele. sellest on täiesti valesti aru saadud. siseturg minu jaoks on palju rohkem kui see. tegemist on Euroopa majanduse vundamendiga ja see puudutab igat ettevõtet. see tähendab seda, et siseturg peab käima koos innovatsiooniga selleks, et Euroopa konkurentsivõimet parandada luua majanduskasvu ja töökohti meie kodanikele. aitäh, ütleb härra esimees ja katkestab ja selle peale ütleb proua volinikukandidaat, et hakkame nüüd siis lõpuks uuesti tööle. suur tänu. aitäh, proua volinikukandidaat selle avasõnavõtu eest. nüüd võtavad sõna fraktsioonide esindajad. kõigepealt Euroopa Rahvapartei esindaja härra Levanovski, palun. lugupeetud volinikukandidaat, me vajame investeeringuid Euroopas möödunud aastal olid investeeringud äh, viisteist protsenti väiksemad kui aastal kaks tuhat seitse. lihtne on öelda, et me peame investeerima tööhõivesse, töökohtade loomisesse. ja siin on tasakaal kaduma läinud seda, mida äh, inimesed räägivad ja mida näitab reaalne elu. VKE-d üle Euroopa kogevad reaalset elu. ja ettevõtetel on reaalsed raskused finantsvahelitele ligipääsemisega. millised on kõige tõotavamad instrumendid, mis võiksid seda lünka täita? siin on tegemist turutõrkega, mida me peame ületada suutma millised on teie eelistused, kuidas peaks finantse, milliseid finantse peaks esitama, grante, erinevaid fonde, mida te eelistate? kõigepealt tahaksin öelda, et seitsmeaastasele kogemusele tuginedes, mis mul on oma töös tekkinud, järeldaksin, et küsimus ei ole rahapuuduses. küsimus on selles, kuidas raha kasutatakse ja kui seda kasutatakse ebaefektiivselt ja seda raha ei kasutata nii, et see tooks endaga kaasa võimalikult suurt ka lisandväärtust. nüüd, mis puudutab VKE-sid, on mitmeid instrumente, mis on komisjoni tasandil ja liikmesriikide tasandil kättesaadavad. minu portfelli osas on COSME programm, mida ma juba nimetasin, ja liikmesriikide tasandil on regionaalpoliitika see, mis võimaldab finantse eraldada. ma võin korrata siin seda, et regionaalpoliitika, regionaalfondid, kui neid kasutatakse õigesti, siis võivad nad olla väga efektiivsed ja need annavad lisandväärtust. ma olen seda oma kodumaal näinud. kui me nüüd aga räägime erinevatest äh, viisidest või vahenditest, kuidas äh, VKE-sid toetada, siis tahaksin öelda seda. loomulikult tuleks otsida selliseid instrumente, mille lisandväärtus on kõige suurem. seega grandid äh, ilmselt ei oleks kõige parem lahendus, ma pean silmas äh, riskikapitali tagatiste pakkumine, normaalsed äh, laenuvõimalused nüüd, mis puudutab minu kogemusi, vabandan, et äh, takistan teid küm-, kümme sekundit juba on läinud, kui te soovite veel ühe lause lisada, siis palun pidage ajast kinni, see on väga oluline. üks lause. mõnikord väike rahasumma, eriti idufirmade puhul, on väga oluline ja võib väga suure mõju kaasa tuua ja siis on võimalik kahe-kolme aasta pärast sellest idufirmast eh, muuta ettevõte, ettevõtteks, kes pakub teistele tööd. proua Van Bremt sotsiaaldemokraatide poolt, ma olen siinpool. suur tänu, aitäh teie sõnavõtu eest, ma pean küll ütlema, et eh, meie leiame, et me vajame liberaalsemat euro-, ei vaja liberaalsemat äh, Euroopat. härra Juncker on lubanud, et ta näeb ette kolm miljardit eurot, kolmsada miljardit eurot äh, investeeringuteks. ma tahaksin ümber sõnastada seda mõtet, mida teie juba oma sõnavõtus ka välja ütlesite. me vajame industrialiseerimist, aga see peab olema jätkusuutlik. mul on kaks küsimust. kõigepealt, kui me räägime nüüd uuesti industrialiseerimisest jätkusuutlikul moel, siis millised on need põhilised sektorid, millele te rõhku asetaksite? ma lõpetaksin ainult lause, kui tohib. kolleegid, me peame ajast kinni pidama. nelikümmend viis kolleegi soovivad sõna me peame ajast kinni hoidma. vabandan väga, et ma pean teid katkestama, proua volinikukandidaat. kas võin teid paluda? E, e, kordaksin ühe lause sellest, mida ma enne juba ütlesin. ma usun väga e, sügavalt, et me peame tegema kõik endast oleneva, et efektiivselt kasutada seda raha, mis meil on. võttes nüüd arvesse seda, mida on lubanud uus komisjoni president, uue mandaadi aja alguses te saate konkreetse plaaniga enda kätte ja te näete, milline see välja näeb. me peame arvesse võtma sotsiaalset keskkonda, innovatsiooni aspekte, kui me tööstuspoliitikat arendame minu sõnavõtu alguses ma nimetasin teatud tööstussektoreid. ja nagu ma juba ütlesin, küsimus ei ole selles, et me mingisuguseid valdkondi eelistaksime. me peame kõikide sektorite eest hoolitsema. me, ma nimetasin autosid, ehitust, kemikaale. tegelikult kõik need valdkonnad on omavahel seotud ja samuti on nad ka teiste tööstusvaldkondade seotud, samuti ka teenuste turuga. aga üks asi, mida ma samuti puudutasin, me tahame tagada seda, et ükski sektor ei jääks kõrvale. meil on vaja hoolitseda erinevate valdkondade eest Euroopas, terasetööstuse eest kuni loomemajanduseni, turismini me vajame kõike ja me peame katma kõik. ma ütlesin turismi kui tei-, selle viimase otsa selles spektris, aga tegelikult sinna vahele võiksid mahkuda kõik tööstusvaldkonnad. me peame tegutsema nii, et me saaksime pidevalt arvestada ka innovatsiooni aspektiga. härra Andrei Duda aitäh. esimene küsimus. oma sõnavõtus nimetasite, et tihtipeale regionaalne huvi jääb peale, isegi bürokraatia võib peale jääda, see on väga huvitav. seda on väga lihtne välja selgitada, kui kuskil korruptsioon lokkab. korruptsioon aga ei ole ainult see, mis juriidilises mõttes on korruptsioon eeliskohtlemine võib ähm, riigihangete süsteemi ära rikkuda ja siin ma tahaksingi teada, kas ja kuidas kavatsete selliste raskemate aspektidega tegelema hakata? teine küsimus. Te rääkisite siseturu tugevdamise olulisusest ja prioriteetide hulgas nimetasite tegevusi, mis äh, keskenduvad nendele meetmetele, mis kõige suuremat lisandväärtust annavad. kuidas te hinnangut anda, annate sellele, mis puudutab jätkusuutlikku arengut? mis puudutab nüüd riidi, riigihankeid, siis ilmselt te kõik teate, olen sellega kokku puutunud olen Mm, tuhandeid projekte juhtinud, äh, summad, mis sellega on seotud, on olnud väga suured. ja sellepärast äh, ma olen selle valdkonnaga tuttav. riigihangete äh, osas on plaan avada turg liikmesriikide vahel, sellepärast et kakskümmend protsenti Euroopa SKP-st ongi riigihanked ja ainult kaks protsenti sellest on ostutehingud, mis toimuvad riikide vahel. see oli esimene eesmärk. teine eesmärk oli eh, süsteemi lihtsustamine nende jaoks, kes seda kasutavad. ja kolmas eesmärk oli ebareeglipärasuste eh, leidmine, ma ei räägiks seda siin korruptsioonist, aga, aga ebareeglipärasustest. kui süsteemis, mis peaks Euroopa Liidu tasandil hästi toimima, eh, tekivad vead sisse liikmesriikide tasandil, kui seda rakendama hakatakse ma tahaksin rõhutada seda, et kui administratsioon on hästi ette valmistatud ja läbimõeldud, siis olukordades, kus probleemid üles kerkivad, on äh, korruptsioonirisk peaaegu olematu. ma olen seda näinud ise. hästi koolitatud administratsioon on väga oluline. järgmine on proua Harantsova. aitäh. komisjon on võtnud väik-, endale eesmärgiks mõelda kõigepealt väikestele ettevõtjatele. ja siin nähti ette ka VKE-de testi, mis peaks hinnangu andma eh, seadusandlusele, mis puudutab VKE-sid liberaalide jaoks on väga oluline see, et eh, see test viidaks läbi asjakohaselt ja oluline on ka progressi saavutamine. ma tahaksin rõhutada seda, et eh, oluline on VKD esindajate arvamuse ärakuulamine ja arvestamine. mis teie arvate, kas see põhimõte on piisavat rakendust leidnud uues Euroopa Liidu seadusandluses? ja kuidas te tagate, et PKE-de tekst, testid viidaks läbi asjakohaselt selles eelnõus, mida teie hakkate ette valmistama? suur tänu selle küsimuse eest. see on üks nendest teemadest, millele ma tõsiselt tahaksin keskenduda loomulikult on neid teemasid palju, millega ma keskenduda kavatseksin. aga kui soovitakse ettevõtet alustada Euroopa Liidus, siis eh, eesmärgiks ei ole ju ainult selle ettevõtte elus hoidmine, mida võivad takistada raskused erinevatel tasanditel, kohalikul, riigi tasandil. ja väikese eelistamine peaks olema põhimõte kõikidel tasanditel need tööriistad, mis on kättesaadavad praegu, peaksid võimaldama seda mõju, mis seadusandlusel võiks olla enne, kui seda rakendama hakatakse. seega kindlasti kõiki neid töövahendeid me kasutama ka hakkame. ja kavatseme neid kasutada kogu protsessi jooksul. me ei luba, saa lubada endale olukorda, kus toimub näiteks mõju hindamine ja on teada, et mingisugune õigusakt suurendab halduskoormust või tekitab uusi raskusi ja probleeme ja takistusi, siis tuleb kindlasti midagi teha, et neid kõrvaldada. kindlasti teeme tihedat koostööd härra Timmermansiga, et äh, selles valdkonnas oma töös edukad olla. ja omalt poolt annan kõik, mida suudan, et nii äh, halduse kui kulude osas oleks äh, töö järjepidev ja samuti konsultatsiooniprotsess peab olema paigas kõigi huvitatud äh, asjapooltega. ma räägin siin valitsusvälistest organisatsioonidest, äh, tarbijaorganisatsioonidest, tarbijatest, kõik osapooled peaksid protsessi kaasatud olema. Tõnis De Jong Um, u heeft zelf verklaard, uh, herhaaldelijk verklaard zelfs, dat uh, gezondheidszorg. Aitäh. Te rääkisite tervisesektorist ja ütlesite, et tervis on teie jaoks tähtsam kui majandus. see on äh, kooskõlas ka parlamendi seisukohaga. ja meie ei toeta seda, et äh, ravimid ja äh, erinevad äh, meditsiiniaparaadid on äh, müügil täiesti tavaliselt toimival turul ja me saatsime ka kõikidele fraktsioonidele kirja, et komisjoni programmis seda kohta parandada, kas te saaksite härra Junckeri puhul pöörduda ja kü selle küsimuse tõstatada? suur tänu. Äh, suur tänu mina leian, et farmaatsiatööstus kui selline äh, peab äh, leidma võrdset kohtlemist ning samas meil on tegemist üleilmses mastaabis väga suure, väga ulat-, väga olulise tööstusharuga äh, Äh, tegemist on olulise eksportijaga. kõige olulisem on aga tervishoid, patsientide tervis, see tähendab, et kvaliteet ja ka ravimite kättesaadavus. seetõttu ei ole väga oluline, kelle portfellis see täpselt asub. kuid kui me räägime regulatsioonist, siis farmaatsiasektor seda reformiti Euroopa Liidus viis aastat tagasi eh, ning see anti ettevõtluse peadirektoraadile ning siis vahetati selle asukohta. Eh, nüüd eh, tuleb see tagasi oma vanase asukohta ning need neli punkti, millele mina eelnevalt viitasin, sealhulgas eelkõige tervishoid, kättesaadavus, kvaliteet on väga olulised, need on olulised eelkõige just farmaatsiatööstusele. kahtlemata pööravad sellele samaväärset tähelepanu kõik kolleegid. sooviksin juhtida tähelepanu aga ka sellele, et tegemist on äärmiselt innova-, innovaatilise sektoriga ning eh, president Junckeri ettepanek peab silmas nii hästi siseturu kui ka tööstuse huve, teenuste eh, huve, samas innovaatilisust ei tohi silmist lasta ning seetõttu ma leian, et praegune jaotus on eh, mõistlik ning see toimib väga tõhusalt, eh, kuna see võimaldab ühtset lähenemist. härra Pütikofer härra esimees, proua Pienkovska, selle aasta alguses eh, võttis parlament suure enamusega vastu raporti tööstuspoliitika vastu eh, ning eh, selle sisuks oli Euroopa taasindustrialiseerimine. ilma jätkusuutliku tööstuseta ei ole meil tulevikku. mida kavatsete teie Euroopa poolaasta raames teha selleks, et sellise lähenemisega tõesti arvestataks? kuidas te soovite kavatsete tagada eh, duaalse õppe eh, arendamise, et see annaks omapoolse panuse noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks? suur tänu. jah, tõepoolest ma, nagu ma juba öelnud olen, lähikuudel eh, kavatsen ma esitada töökava, eh, teekaardi selle kohta, mida me täpselt teeme, selle kohta, millised on need konkreetsed instrumendid, millega komisjon saab arendada tööstuspoliitikat. loomulikult eh, kahekümne esimesel sajandil on tööstuspoliitika äärmiselt oluline, see peab olema tasakaalustatud see peab tagama konkurentsivõime, samas ka jätkusuutlikkuse ning äh, see peab arvestama kogu ühiskonna huve ja kõige olulisem on seejuures innovaatilisus, see on kahtlemata kõigi muude programmide lähtepunktiks. innovaatilisus uued tehnoloogiad, see kõik on äärmiselt oluline Euroopa konkurentsivõime, eelkõige just Euroopa tööstuse konkurentsivõime tagamiseks. meie tööstusbaas vajab moderniseerimist, meil on vaja uusi tehnoloogiaid, meil on vaja arukaid tehnoloogiaid, selleks on vaja leida väga palju erinevaid instrumente, kuidas edasi liikuda äh, Eh, ning ma kavatsen siin teha väga tihedat koostööd nii keskkonna kui innovaatika volinikuga. me püüame leida erinevaid teid, erinevaid instrumente selleks, et toetada tööstuspoliitikat eh, ning ka duaalne õpe on seejuures väga oluline. me toetame töökohtade loomist eh, ning äh, duaalne õpe pakub uusi võimalusi ka ettevõtetele. me ei kavatse siin leiutada uusi vahendeid. David Borrelli, FTD fraktsioon. ettevõtted on need, mis loovad töökohti. ettevõtted on Euroopas, aga ja nemad on ka need, kes on tõesti ennast, kes on solidaarselt käitunud. mõned ettevõtjad Euroopas pidid üle võtma ka kõik Basel kolm reeglid mõelge ka pankade menetluse peale, et praegusel hetkel on olukord selline, et ettevõtetel on väga raske jääda vee peale, samal ajal on aga tegemist ettevõtetega, mis loovad töökohti ja toetavad majanduskasvu. samal ajal pangad aga esitlevad, esitavad neile väga suuri nõudeid, neil ei ole võimalik investeerida. ja mulle tundub, et praegusel hetkel on täiesti ära unustatud inimene ja tema oskusteave. mida te kavatsete teha selleks, et vält-, vältida seda lõhet, mis on üha suuremaks muutunud VKE-de ja pankade vahel. veel üks küsimus, innovatsioon on ka väga tähtis teie portfellis. ja palun, teil on sõna vastuseks. aitäh! kolm asja, mis on VKE-de jaoks väga tähtis, juurdepääs turule ja kapitalile parem reguleerimine. ma kavatsen nende küsimustega täpsemalt äh, tegeleda, tuleb hoolitseda ka selle eest, et äh, Euroopa Liidu seadusloome oleks sidus äh, ja kavas, ei oleks väga kallis ja arvestaks ka VKE-de vajadustega ma hoolitsen selle eest, et neid eeskirju ka vastavalt muudetakse. nüüd juurdepääs rahastamisele. ma olen seda juba öelnud. me kavatseme kasutada kõiki võimalusi selleks, et Euroopa Investeerimispangaga koostööd teha see oli ka väga tähtis valdkond, äh, millega toetada erinevaid meetmeid, mis ka päris korralikult toimisid. liikmesriigid kasutavad kõiki meetmeid selleks, et äh, tagada VKE-de juurdepääs laenudele ja parandada ka laenutingimusi, sest äh, ettevõtted, väikesed ettevõtted on meie jaoks väga tähtsad. mis puudutab investeeringuid ja in-, investeeringuid innovatsiooni. tööstusvaldkond investeerib kõige rohkem teadus- ja arengutöösse ja meil tuleb investeerimisprotsessi toetada. kui on mõni mõte, siis kohe selle protsessi algusest ehk mõttest äh, ülikoolide äh, ettevõtete kaudu kuni selle toote turule toomiseni. ka minu kogemus on sarnane, et seda kõike on võimalik toetada erinevate meetmete kaudu. aitäh! aitäh, sellega oleme fraktsioonide nimel kõnelejate vooru lõpetanud, läheme nüüd teise vooru juurde ja kõigepealt saab sõna härra Scheinfeld, palun la... Ja, suur tänu, austatud proua volinikukandidaat. Euroopa Liidu majanduse arenguks eh, on vaja eelkõige toimivat siseturgu eh, ning eh, selleks on vaja ka teenuste direktiiv jõustada täies ulatuses. kahjuks on meil väga palju näiteid selle kohta, et seda direktiivi rakendatakse puudulikult, seda kõikidel tasanditel, nii hästi kohalikul, piirkondlikul, riiklikul tasandil. see aga piirab juurdepääsu no, teatud turgudele ning soodustab ka korruptsiooni. sellele lisandub liigne reguleerimine, liigne bürokraatia bürokraatia ellurakendamisel on väga, eh, meil on väga palju probleeme siin, samuti on probleeme eh, kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamisega tööõiguse valdkonnas. seetõttu ma sooviksin küsida, mida teie kavatsete teha selleks, et olukorda parandada, aitäh, eh, ütleb juhataja. Bardzo dziękuję. What can I do? I am sorry about that, but you see, <laughs> it's democracy. esimees ütleb jah, kahjuks paraku on demokraatia just selline. jah, meil ei ole ühisturgu, kui me ei jõusta täielikult kõiki ühtseid reegleid, kõike, mis puudutab kaupade vaba liikumist, mis puudutab teenuseid, selleks on meil vaja viia ellu olemasolevad äh, seadused, meil on vaja jõustada teenuste direkt-, äh, teenuste direktiiv, meil on vaja ellu rakendada ka kutsekvalifikatsioonide rak-, vastastikust tunnustamist reguleerivad eeskirjad, see on äärmiselt tähtis. meie ühtse turu üks olulisemaid osi kaubad on juba peaaegu igal pool, samuti teenused, see tähendab aga seda, et kui me oleme vastavad eeskirjad nende kohta vastu võtnud, siis tuleb need ka ellu rakendada. kui me näeme puudusi, siis selle kohta on vaja koostada ka vastavad äh, raportid, meil on äh, vaja tagada kõikide sätete ellurakendamine ning kui seda ei tehta, siis tuleb sellele pöörata vastavat tähelepanu äh, ning sama puudutab ka kutsekvalifikatsiooni. kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine vajab kahtlemata ajakohastamist, see on oluline innovatsiooni edendamiseks ning äh, sooviksin äh, teha tihedat koostööd kõikide osasse puutuvate osapooltega, ka liikmesriikidega. meie eesmärgiks on takistada liigsed tõkked. järgmisena Maria Joao Rodriguez, palun uh,. Designated commissioner uh,, single market can proua volinikukandidaat, ühisturul on kohe kindlasti väga palju potentsiaali selleks, et luua töökohti ja tugevdada majanduskasvu. aga me ei tohi ära unustada ka sotsiaalseid standardeid. eriti tähtis on just äh, reguleerimistöö selle tagamisel. minu küsimus on, et kuidas te kavatsete arvestada ka selle horisontaalse sotsiaalse klausliga, mis on kirjutatud Lissaboni lepingusse sisse ja kuidas te kavatsete arvestada sotsiaalse mõõtmega, kui te viite läbi ex-ante ja ex-post järel, ehk siis järelmõjuhinnanguid ja üleüldiseid mõjuhinnanguid. ehk siis, milline on teie kontseptsioon ka selle kohta, kuidas paremini asju reguleerida? palun ja teil on sõna vastuseks. aitäh, see on ka midagi, mida ma ju sissejuhatavas sõnavõtus äh, mainisin, sotsiaalne mõõde, ma tõesti usun sotsiaalsesse mõõtmesse, ka siseturu sotsiaalsesse mõõtmesse. Euroopa tööstuspoliitika on välja töötatud just selleks. siseturg ei ole midagi, mis oleks tähtis äh, omaette, vaid tegemist on meetmega, millega luua töökohti äh, ja panna majandus kasvama. me peaksime keskenduma kõrgem potentsiaaliga sektoritele, aga samal ajal peavad meil olema ka sotsiaalsed ja keskkonnaklauslid, mis kirjutatakse sisse avalike hangete paketti. on tehtud ka ettepanek need klauslid äh, sisse kirjutada siis, kui kuulutatakse välja riigihanked ehk riigihange tingimustesse need sisse kirjutada. ettevõtetel on võimalik jääda konkurentsivõimeliseks ja niimoodi, et nad konkureerivad mitte ainult kaupade ja teenuste kvalifi-, kvaliteediga, vaid ka sotsiaalsete teenuste kvaliteediga ja see ei, kõik ei ole omavahel vastuolus. ma ütlesin alguses, et meil on et me peame otsustama, kas meil on vaja rohkem sotsiaalsemat või rohkem liberaalsemat äh, Euroopat. meil on vaja ühte Euroopat, kus oleks sotsiaalne turumajandus. aitäh. järgmisena Ashley Fox, palun. aitäh, president. Äh, tere tulemast, äh, proua Benkovska, istun siinsamas teie ees. viimane komisjoni kolleegium alustas nõupidamisi selleks, et leida kõige suurema koormusega seadused VKE-dele. Nad aga, ja nad tegid ka teatise, tegid pressikonverentsi ja rääkisid väga palju, aga tegusid ei järgnenud. nii et ma tahaksin teada nüüd, mis on see üks seadusloomeline akt, mille teie kohe kehtetuks kuulutaksite selleks, et VKE-sid aidata? lihtsalt üks seadusloomeline akt. Znam, znam tę listę i w tej chwili... E, jah, ma tean, ma olen kursis selle e, nimekirjaga, kuid e, hetkel ühte siit välja tuua on mul väga raske. sooviksin aga kinnitada, et ma tõesti rääkisin siin juba viisteist minutit, eh, kuid ma sooviksin veel kord rõhutada, eh, et ma püüan tegutseda tõhusalt, see nimekiri vaadatakse veel kord läbi, me viime läbi konsultatsioonid eh, ning ma tean küll, millest te räägite ning seda nimekirja äh, me ei lükka kõrvale, see ei jõua arhiividesse, me tegeleme sellega tõsiselt. juba esimesel nädalatel asume me sellega tegelema. ma päris kindlasti pööran sellele väga suurt tähelepanu ning ähm, ma ei nimeta teile kindlasti ühte konkreetset akti, kuid neid on mitmeid. aitäh! järgmisena Kaja Kallas, palun äh,. Madam. Äh, aitäh, härra esimees, proua volinik. Te oma eelnevates vastustes mainisite avalikku hanget ja seda, et piiriülesed avalikud hanked ei toimi ja on kõigest väga väike määr üleüldiselt riigihangete osas nii et minu küsimus on, mis on need konkreetsed sammud, mida teie teeksite, kui teid ametisse nimetatakse selleks, et äh, piiriüleseid riigihankeid toetada ja millised oleksid need äh, järgmised sammud selleks, et äh, vähendada ettevõtete administratiivset koormust? Te mainisite ka korruptsiooni ja pettuseid, mis on seotud äh, riigihangetega. üks uuring näitas et, et kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti äh, lisatakse lihtsalt äh, hiljem lepingus paika pandud hindadele. vabandust, teie aeg on läbi ja vastus palun. Najbardziej konkretne działania zostały wykonane, ponieważ mamy nowy pakiet. aitäh! jah, siin on juba samme tehtud, meil on uus avalike hangete pakett, mis kevadel jõustus. on ju tõesti nii, et avalikel hangetel osalemine, et et kui need avalikud hanked on riikide vahel, siis osaletakse seal väga vähe. põhjused on erinevad näiteks võib olla nii, et ähm, väga paljud ähm, avalikud hanked puudutavad teenuseid, teenuseid, äh, mis on oma iseloomult juba sellised, et äh, nad äh, meelitavad väga vähe välismaiseid pakkujaid. me peame vaatama, mi-, kuidas see pakett välja näeb. minu eelkäijate vastu võetud paketis on ka lahendusi äh, mis peaksid äh, soodustama piiriüleseid avalikke hankeid ja ka administratiivseid tõkkeid on vähendatud ning ma loodan, et äh, selle paketi ülevaatamisel saame me ka näha, kas see pakett toimib. ja mis oli teine küsimus? Could you repeat the second question? kas võiksite korrata teist korra selle küsimuse? teine küsimus puudutas korruptsiooni ja avalikke hankeid. Mówiłam o tym już. Ja uważam z mojego doświadczenia. Ma juba ütlesin, et ähm, vastavalt minu kogemustele on olukord järgmine kui äh, uuritakse neid pettusejuhtumeid tagantjärgi, jah, siis seda on võimalik teha, aga me võime ka ennetavalt äh, hea administratiivse tavadega seda kõike ära hoida. tähtis on see, et avalikud hanged oleksid läbipaistvad, et oleks täpselt teada saada, millistel alustel otsused vastu võeti, millised tingimused kehtisid ja peale selle on vaja ka täpselt teada saada, millele täpselt kulutatakse. nii et kogu see protsess on väga tähtis ja meie kogemused selles valdkonnas on olnud vägagi head. ja sellepärast saan seda kõike siin teile ka nii veendunult ette kanda. aitäh! järgmisena saab, annan nüüd juhtimise üle Vikifoodile, ütleb härra Puusek. hea uudis on see, et veerand küsimustest on läbi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 et, et nad on pideva surve all. ja peale selle on neil probleeme ka ra juurdepääsuga rahastamisvõimalustele. ja VKE-d otse loomulikult jäävad alati võistlema suurte hargmaiste ettevõtetega ning samal ajal aga mängivad nad ühiskonnas väga tähtsat rolli. siis on meil veel sellised riigid nagu programmiriigid ja nende konkurentsivõime on niigi halvatud, nii et mida te kavatsete teha selleks, et VKE-de elu just nendes programmiriikides lihtsamaks teha? większość mojego portfolio nie tylko suurem osa minu e, portfellist e, e, on seotud mitte selle osaga, mis ei ole ühtse turuga seotud, vaid just nimelt ühtse turu arendamisega äh, tööstuse arendamisega ning suurema osa sellest moodustavad just VKE-d ning VKE-d on ka kõige suuremad töökohtade loojad. paraku on tööstussektor ja teenuste sektor omavahel väga tihedalt seotud, nad ei ole teineteisest eraldiseisvad ning järgmise aasta esimestel kuudel ma tutvustan teile ka teekava tööstussektori edendamiseks ning see hõlmab ka VKE-desse puutuvat. kõik see, millest siin juba juttu on olnud, juurdepääs kapitalile, juurdepääs turgudele, juurdepääs infole, seda kõike võetakse arvesse probleem on sageli selles, et VKE-d ei tea sageli, kelle poole pöörduda oma muredega ning nad ei tea, milliseid vahendeid nad võiksid kasutada. Nad ei ole sageli kursis oma finantseerimisvõimalustega. samas on vaja ka paremaid eeskirju, paremaid reegleid. nüüd aga, mis puudutab nimekirja, väga oluline on pöörata tähelepanu just tõesti nendele seadusaktidele, mis raskendavad VKE-de olukorda, kuid võite olla kindlad, et kogu Euroopas puutuvad VKE-d kokku üsna ühesuguste probleemidega ning me peame nende probleemidega tegelema kõikides liikmesriikides, mitte ainult mõnes üksikus liikmesriigis. VKE-dele on vaja eraldada kindlas raamistikus kindlad vahendid, aitäh! härra Pascal Durand järgmisena, palun. Merci, madame la president Je.... suur roheliste nimel. jah, mina olen siin. Eh, proua volinikukandidaat, te ütlesite, et keskkonnaküsimused on teile väga olulised, samuti tootmise jätkusuutlikkus. me võtsime möödunud aastal vastu äh, dokumendi, kus me rõhutasime äh, seda, et äh, äärmiselt oluline on tarbija ohutus, tarbijate kaitse, keskkonnakaitse, meil on vaja võita tarbijate usaldus, samas me peame kaitsma Euroopa tootjate huve tuleb pöörata ka tähelepanu ka ökoloogilisele jalajäljele. kas teil on konkreetseid meetmeid, mida te kavatsete võtta selleks, et ühtsel turul oleksid enamik tooted keskkonnasõbralikud selleks, et vähendada keskkonnareostust. Tak mam taki plan, ponieważ każdy, kto Äh, žije tako... jah, mul tõepoolest on vastav plaan olemas. väga oluline on ka tagada toodete mitmekesisus. minu lapsepõlves oli valida tõepoolest kahekümne erineva toote vahel ja nüüd on jäänud järele võib-olla ainult viis ühest konkreetsest sortimendist. Need probleemid on tihedalt seotud ka keskkonnaga tähtis on see, et kliendid oleksid informeeritud, et neil oleks tooteinfo ning me peame silmas pidama ka tootjate huve ning loomulikult ma tegelen nende küsimustega tõsiselt, aitäh! härra Margot Parker järgmisena, palun! aitäh! tere pärastlõunat, volinikukandidaat. ainult volinikul on võimalik äh, seadusloomelisi algatusi teha. Teie oma vastustes ütlete, et meil tuleb äh, administratiivset koormust, bürokraatiat vähendada. kui palju Euroopa Liidu seadusi, direktiive kavatsete teie äh, algatada? VKE-del on kõige suurem koormus, kui me vaatame ettevõtlust puudutavat õigusloomet ja see ei õigusta absoluutselt neid administratiivseid koormuseid ja mastaabisäästu põhimõtet. üha rohkem luuakse seaduseid ja see tegelikult raskendab väikestel ettevõtetel äh, turule juurdepääsu. kas te tegelikult teate, milline on nende koormus ja kas teil on kunagi olnud ka erasektoris mõni töökoht? nie byłam nigdy pracownikiem prywatnego sektora natomiast ei, mul ei ole erasektoris töökogemust, aga kakskümmend aastat olen ma töötanud eh, VKE-de toetamiseks mõeldud instrumentidega ja sellepärast ma olen väga hästi kursis nende probleemidega, mis kaasnevad mm, sõid-, seadusandlusega, mida on kehtestatud Euroopa Liidu või ka liikmesriigi tasandil igal liikmesriigil on omad bürokraatiaga seotud probleemid, mis muudavad VKE-de elu raskeks, kui mitte võimatuks ja mis takistab nende vaba tegutsemist. nagu ma ütlesin, praegusel hetkel ei saa ma öelda, et me võtame vastu ühe seadusandliku akti ja võt- ja sellega seoses kaks muudame kehtetuks. möödunud ametiajal on tööd alustatud selle kallal, et on analüüsitud seda, milliseid õigusakte tuleks kehtetuks tunnistada ja ma tahan, et need äh, uued õigusaktid, mida kehtestatakse, oleksid tõesti olulised ja eluliselt vajalikud aitäh, härra Nicolas Bay. proua volinikukandidaat. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal mm, otsustas kohus, et tuleb tagasi võtta äh, antidumpingu meetmed Vietnamist pärit kingade osas ja si-, selle, muidu on pidanud Euroopa Liit alluma eh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni diktaadile ja Euroopa Liidu poolt eh, ei ole mingisuguseid kohustusi, igaüks võitleb iseenda eest. mitmetes riikides on üles astutud globaliseerumise diktaadi vastu liikmesriikidel peab olema majanduslik sõltumatus. muidu nad võivad maailma kaubandusorganisatsiooni poole pöörduda. ja kas näiteks meil, me võiksime Euroopa Liiduna, teie kaaluksite WTO poole pöördumist? aitäh. algselt ma tahtsin seda teemat puudutada, aga kuna aeg Äh, on piiratud, siis äh, ma pidin selle mõtte kustutama. ei igasugustele dogmadele. meie töökohtade loomise riid-, liidri rolli jaoks on väga oluline see, et meie poliitikad oleksid suunatud konkurentsivõime tõstmisele meil peab olema põhjalik lähenemine erinevates valdkondades, VKE-de poliitika osas, tööstuspoliitika osas. ei tuleks küsimuse alla seada seda, et kõrged standardid, mida me iseendale oleme kehtestanud, on meid ennast raskesse olukorda pannud maailmaturu liberaliseerumise taustal. see tähendab, et me peame oma huvisid äh, efektiivsemalt kaitsma. ma usun, et kõik need instrumendid, mis meil kasutada on, vajavad äh, asjakohast kasutamist tasakaalust läbirääkimispositsioonilt rahvusvahelisel tasandil. aga samas on oluline, et Euroopa Liit ei lukustaks ennast ülejäänud maailmast ära. me peaksime jääma avatuks kolmanda äh, maailma riikide turgudele. see on väga oluline just innovatsiooni aspektist vaadatuna. Euroopa Liidus toimub väga palju ja peabki toimuma. me peame tagama, et rahvusvahelises kaubanduses on võrdsed võimalused, me ma rääkisin sellest, et me peame oma standarditele kindlaks jääma, eh, aga samas tagama selle, et Euroopa Liit oleks investeeringute koht. proua Nadine Murano. E. aitäh no tooksin näiteks mõned Prantsuse firmad, mis on väga raskes olukorras seetõttu, et meie turule tulevad tooted Gaza sektorist. samas meil on Äh, väga suured tootmiskulud, kui me võrdleme oma tootmiskulusid teiste äh, piirkondadega, äh, samuti tuuakse meie turule fenoole sisaldavaid kaupu, fenoolid kahjustavad meie veekogusid, kui me räägime investeeringutest, konkurentsivõimest, siis tuleks pöörata tähelepanu ka kildagaasile Äh, ja seejuures ei tohi unustada keskkonnanõudeid, äh, kui te kavandate oma kolmesaja miljardilist paketti, aitäh. Bardzo dziękuję za to pytanie, pani poseł. Rzeczywiście... Aitäh! Suur tänu selle küsimuse eest. Ma nimetasin Euroopa ener energiahindade kõrgust. Need kõrged hinnad takistavad meie majandusel olema konkurentsivõimeline, me peame endast kõik sõltuvad tegema, et olukorda parandada. energeetika valdkonna küsimuseid eh, lahendatakse liikmesriikide, mitte Euroopa Liidu tasandil. me hoi-, hoiame kinni nendest kokkulepetest, mida me oleme Euroopa Liidu tasandil sõlminud, aga iga liikmesriik langetab siiski selles valdkonnas oma otsused ise. ja kahtlemata ligipääs energiale ja energia hind on väga olulised Euroopa majanduse konkurentsivõime juures. eile härra Kanieta, kes kandideerib samuti komisjoni volinikuks, nimetas investeeringute vajalikkust energiaturul ja ma tahan teda selles osas kindlasti toetada, on väga oluline, et me kasutaksime kõiki võimalikke energiaallikaid kildagaas näiteks. kogu see teema on väga oluline kõikide volinike jaoks, see on eluliselt oluline teema. suur osa kuludest, mis tootmisega kaasnevad, on seotud energia eest maksmisega proua Patricia Toia, kolm küsimust. Te tahate, et VKE-del oleks parem ligipääs rahastamisvahenditele. väga tore, aga kuidas see toimima peaks hakkama? Euroopa Investeerimispank paneb paika piirangud laenudele ja tihtipeale, kui laene taotletakse, siis neid on raske saada ja nad jõuavad kohale hilja kahe tuhande kahekümnendal aastal soovib ettevõtteid, mis oleksid erinevatest, erinevatel tasanditel, kas ja kuidas te suudate nende erinevate suurusega ettevõtete tasakaalu saavutada? Te räägite sellest, et struktuursete mm, raskuste ületamiseks on vaja investeeringuid. kas ettevõtete võrgustike toetamiseks on investeeringud samuti mõeldavad ja vajalikud teie hinnangul? aitäh. Euroopa tasandil, rääkimata siin regionaalfondidest, mis on mitmetele liikmesriikidele oluliseks äh, allikaks, millest toetatakse VKE-sid Te nimetasite Euroopa Investeerimisfondi. see fond on väga edukalt siiani laenuinstrumente teatud liikmesriikidele eraldanud. samuti on komisjonipõhine instrument COSME olemas, milles on kaks koma kolm miljardit eurot ja neid instrumente kasutatakse väga aktiivselt ma saan aru, et kui instrument, ettevõtetele mingi instrument välja mõeldakse ja see on ähm, avalik raha, siis on väga oluline jälgida seda, kuidas see raha liigub ja kuidas seda kasutatakse. ja võib sellega kaasneda ka ajaline venimine selle kontrollimise tõttu. meie omalt poolt saame survestada neid äh, vahendajaid, nii et need instrumendid oleksid lihtsad. et need, kes alustavad ettevõtet ja kes on alles väikesed, saaksid sellest kasu, sest muidu ei ole nendest instrumentidest mingit tulu. kui legaalsed ja õiguslikud põhimõtted on paika pandud VKE-dele maksete sooritamise kohta ajaperiood, kui kiiresti tuleb arve maksta, näiteks kolmkümmend päevast praeguse kuuekümne päevase tähtaja asemel, siis see kindlasti lihtsustab elu. minu kogemus näitab, et vastasel juhul võivad VKE-d lihtsalt pankrotti minna, oodates seda raha mm, teenuse eest või kauba eest, mida nad on müünud. seega sellised meetmed kindlasti kannavad vilja ja aitavad käegakatsutavalt VKE-sid nende töös. Pani komisarz, reindustrializacja Euroopa. Grubarczyk, aitäh. Euroopa taasindustrialiseerimine toob endaga kaasa ka päris palju kõrvalmõjusid. me teame, milline on olukord siis, kui meil on puudu töökohtadest ja ka, tööpuudus on ka Kesk- ja Ida-Euroopas väga tähtsaks probleemiks. siin mainiti energiahindasid, meil on energiahinnad neli korda kõrgemad kui USA-s. Teie oma vastustes ütlesite, et Teie soovite toetada madala heitmetasemega tööstust, kas see tähendab seda, et te toetate seda, et me peaksime vähem energiat tootma söest ja see tähendab ju seda, et te olete tegelikult ka selle vastu, et söe tootmist vähendatakse? ma võin veel kord korrata seda, mida ma juba ütlesin. energiasegu, erinevad energiaallikate segu, sinna hulka kuulub ka süsi ja energiasegu üle otsustavad liikmesriigid ise. jah, otse loomulikult on meil ka Euroopa tasandil äh, reeglid ja kohe varsti on toimumas ka ülemkogu, kus võetakse vastu otsused äh, kliimakaitse eesmärkide kohta. meil ei ole tegelikult aga vähemalt selle dokumendi avaldamiseni lõplikku lahendust kliimapoliitika jaoks. ma võin veel kord korrata seda, mida ütlesin, energiahinnad peavad Euroopas langema, süsi on üks energiaallikatest ja liikmesriikidel on õigus ise otsustada, milliseid energiaid nad kasutavad, milliseid energiaallikaid nad õigeks peavad, aga nad peavad kinni pidama nendest äh, eesmärkidest, mis üheskoos vastu võeti, need on rasked, see kinnipidamine on raske, aga need eesmärgid on tähtsad tuleviku jaoks. härra Gerbrandi ALDE fraktsioonist, palun. aitäh, proua esimees. proua Pinkovska, energia tõhusus tähendab seda, et me jätkusuutlikult kasutame kõiki erinevaid ressursse, mis meil on olemas ja see on ka Euroopa majandusmudeli aluseks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on välja toodud lipulaeva algatused, millega luua töökohti. see pakub ka ettevõtetele väga palju erinevaid võimalusi, vähendab kulusid ja aitab suurendada Euroopa konkurentsivõimet. meil on võimalik üle kuue miljardi euro säästa igal aastal vastavalt kom-, komisjoni enda energiapaketi hinnangutele. kas te olete nõus, et äh, ressursside tõhus kasutamine peaks olema Euroopa tööstuspoliitika keskmes ja et jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime ei käi mitte ainult käsikäes, vaid toetavad üksteist. ja kas te olete nõus, et meil on vaja ka juhtivaid indikaatoreid ja eesmärke energia tõhusaks kasutamiseks? Eh, esimene küsimus, olen täiesti nõus ma leian, et üks meie poliitika eesmärkidest peaks olema see, et me rakendame tooraine strateegiat. toorained on väga tähtsad, väga tähtis on, et meil on võimalik ka öö, äh, mõõdukat hinna eest neid tooraineid omandada. siin mängivad väga tähtsat rolli just läbirääkimised kolmandate riikidega, eriti just öö, äh, eriti tähtsate toorainete puhul. peale selle on ka valdkondi, mis mõls-, mis sõltuvad meist endist, nagu näiteks teadus- ja arengutöö, nende toorainete tõhus kasutamine ja ka konkurentsivõime näiteks jäätmetöötluse puhul, jäätmete ümberkäitlemise puhul ja kui me räägime uutest äh, tooraineturgudest, eriti äh, taastuvate toorainete puhul, siis on väga tähtis ka see, kui pikalt on meil võimalik äh, säilitada neid tooraineid ja ka salvestada seal saadavat energiat. jällegi, energiatõhusus ja toorainepoliitika ei kahjusta tööstust, vaid hoopis toetab seda And a second question from Mr Dennis. ja teine küsimus härra De Jongilt, palun. aitäh, proua Pienkovska, mul on teile teine küsimus. me võiksime nüüd lõpuks asja juurde minna. me rääkisime siin VKE-dest ja sellest, et nad on meie prioriteediks. väikestel ettevõtetel on äh, väga palju vaja kannatada kuritegevuse pärast, neile esitatakse võltsarveid äh, ja ka tihti ei peeta kohustustest kinni, tihti sõlmitakse lepinguid, millest kinni ei peeta. kas te võiksite meile konkreetselt öelda, mida te kavate konk-, kavatsete konkreetselt ära teha mõlemas valdkonnas. mõlemad valdkonnad on Euroopa Parlamendis välja toodud kui need valdkonnad, kus me soovime, et komisjon midagi ette võtaks. ja tõesti oleks hea nüüd, kui me hakkaksime asjadest konkreetselt rääkima. Bardzo dziękuję. Äh, jah, suur tänu selle küsimuse eest. VKE-d äh, loomulikult nii samuti ka kogu tööstuspoliitika on seotud töökohtade loomisega. igal juhul peame meie keskenduma eelkõige sellele, kuidas takistada ebaausat konkurentsi. ebaausat konkurentsi ei saa lubada. nagu ma juba ka oma sissejuhatuses mainisin, kavatsen ma kindlalt vastu astuda ebaausale konkurentsile. eelkõige, kui me räägime teenustest, te mainisite siin frantsiisi, minu arvates äh, tuleb meil lähiaegadel tegeleda nende probleemidega. meil on vaja koostada konkreetne plaan, kuidas need probleemid lahendada. meil on vaja tagada nii ettevõtjate kui ka tarbijate kaitse sotsiaalset mõõdet tuleb arvestada ühisturu kõikide punktide osas. E, VKE-de jaoks on see aga eelkõige tähtis ning igasugusele ebaausale konkurentsile olema kindlalt vastu. härra Igor Soltes Rohelistest. suur tänu sõna eest. proua Pjankovska, te ütlesite, et riigihangete teema on teie jaoks oluline. see on maksumaksjate jaoks väga hea uudis. uute direktiividega on loodud ka uus instrument, mis aitab tagada selle, et riigihangete puhul ei lähtuta ainult hinnast, vaid võetakse arvesse ka teisi aspekte küsimus. kuidas tagada seda, et riigihangete valdkonnas progress toimuks ja et neid ei õõnestaks äh, vabakaubandusleping USA-ga riigihangete paketi rakendamise eest ei saa mina au endale võtta või selle väljatöötamise eest ei saa au mina endale võtta, mina saan selle rakendamist jälgima hakata. kõigepealt siseturu kaasamine, siseturule ka, välismaiste ettevõtete kaasamine on olnud väike ja samuti oluline teema on VKE-de e kaasamine riigihangetesse. Portugalis on uut riigihangete süsteemi rakendatud ja kohe algusest peale suurenes VKE-de osalemine riigihangetes märkimisväärselt. see näitab praktikas seda, et süsteemi lihtsustamine. see on muidugi seotud ka administreerimise valdkonnaga, elektroonilise administreerimisega. see on elu lihtsustanud VKE-de jaoks ja on VKE-de hulka suurendanud riigihangete protsessis. viimane küsimus esimesest küsimuste poolest enne kui ma annan sõna härra Puusakile üle. Mm, proua Margot Parker. ma näen, et teil on magistrikraad avaliku halduse valdkonnal, mis pani mind mm, mm, tähele panema ka seda, et te olete taristu küsimute, küsimustega tegelevale ametikohale määratud kandidaadivolinikutel, eh, nende kandidatuur kiidetakse heaks E Teil ei ole kunagi olnud valitud ametit, teid on alati ametisse nimetatud ja nüüd Euroopa Parlament peab teid esimest korda kinnitama. nüüd te olete tegelikult korralik bürokraat ja eurokraat ja kas te nüüd võiksite öelda, et te kavatsete tõesti tegeleda ka nende küsimustega, mis on tähtsad rahva jaoks? uskuge, ma saan aru, milline on Euroopa Parlamendi roll, milline on liikmesriikide parlamentide roll võib-olla on siin viibijatel vale arusaam sellest, milline on minu roll oma kodumaal olnud. ülesanded ametikohal, mida ma praegu täidan, sinna ametikohale on mind valitud, mitte määratud. ja ma mõistan Euroopa Parlamendi rolli ja ma võin kinnitada, et ma jätkan tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga oma tööd. ja kindlasti ei lähe ma väljapoole neid kogemusi, mis mul on. kui te mind tundma õpite, siis te näete, et ma kindlasti ei ole bürokraat. avalik haldus võib toimida ka väga hästi mina usun, et avalik haldus võib hästi toimida ja igas ametikohas, kus mina siiani olen töötanud, on efektiivselt toiminud ja ma võin tagada, et omalt poolt täidan kõiki kohustusi, kasutan antud õigusi ja teen tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selles raamistikus, mis mulle on ette nähtud, aitäh. Uh, well, thank you very much. Ehm, aitäh, järgmine kõneleja. härra Ivaskevitš, palun. suur tänu, proua volinikukandidaat. juba palju on räägitud VKE-de e teemal. ilmselt sellepärast, et et VKE-d kannatavad bürokraatia ja halduskoormuse all. kuigi see on valdkond, mis kõige suurema osa töökohtadest ja SKP-st toodab. ja see, kas see tulevikus muutub või mitte, sõltub teist, proua volinikukandidaat. kui te tegelete seadusandluse liberaliseerimisega on teil siin kojas toetajaid. me püüame teid toetada, kui te bürokraatia vastu võitlete, aga ma tahaksin lisainformatsiooni selle kohal. ühest küljest te tahate tööstuse osakaalu suurendada, aga teisest küljest te toetate kahjulikku energeetikapaketti, mis võib äh, ettevõtted põhja ajada Euroopas suur tänu, ähm, ma äh, olen tõesti nõus sellega, et kõige rohkem kannatavad liigse bürokraatia käes VKE-d. Äh, teiseks sooviksin tänada teid selle eest, et äh, lubate toetada mind nendes tegevustes, mida ma siin maininud olen, seadusandluse läbivaatamine, ka uue seadusandluse läbivaatamine, VKE-d test, mõjuhinnangud, ka eelhinnangud seda kõike me püüame teha kogu ametiaja jooksul ning me teeme omalt poolt kõik, et VKE-de olukorda hõlbustada. oma sissejuhatavas kõnes äh, mainisin ma seda, et minu jaoks äh, on taasindustrialiseerimine väga oluline, samas on äärmiselt tähtis hoida kõrgeid standardeid nii hästi tööõiguse osas kui ka keskkonnanormide osas siin on vastu võetud väga palju eh, õigusakte, mis on sellele suunatud, me peame silmas pidama eelkõige oma eh, lapsi eh, nendele tuleviku kindlustamisele, no me peame pidama silmas tervishoidu, peame pidama silmas ka töökohtade loomise vajadust. innovatsioon on samuti selle osa, seda kõike ei saa eraldi vaadata, kõik on omavahel äh, seotud, äh, nii hästi keskkond kui ka tööstus ning äh, me peame siin tegema ka koostööd nõukoguga. aitäh, volinikukandidaat proua Karl Pelts aitäh. proua volinikukandidaat, suur tänu teie sõnavõtu eest ja aitäh selle pühendumise eest ühisturule. Te mõistate neid takistusi, mis turul on väga hästi, ma tahaksin rõhutada ühte nendest takistustest, ma istun siinpool üks takistustest tekib siis, kui kolitakse ühest liikmesriigist teise. ja soovib oma auto kaasa võtta. möödunud aastal parlamendis selles osas hääletati, siis oli vaja mõjuhinnangut kas te näete mingisugust lahendust, mis võiks kõikidele liikmesriikidele, ettevõtjatele ja ka tarbijatele vastuvõetav olla? aitäh. ilmselt te olete selle teemaga kokku puutunud. auto registreerimine ühisturul, sellega öö, äh, seda nimetasid Euroopa kodanikud kui ühte kõige problemaatilisemat aspekti Euroopa Liidus elamisel. et Euroopa Liidus on vaja uues liikmesriigis auto registreerida. selle teema üle on kodanikud kurtnud ja see on üks reegel, mis tekitab raskusi inimestele liikmesriigid võiksid, võivad oma territooriumile sisenenud autosid maksustada vastavalt oma soovile. ma tahaksin rõhutada siin seda, et ma mõistan, et see, sellel direktiivil on oma eesmärk. protse-, protsessi ühtlustamine, aga ma annan endast oleneva, et nõukogus jõuda mm, lahenduseni, mis inimestele mm, meelepärane oleks, see on ühe, kahe, üks kahekümnest probleemist kodanike jaoks, me tegeleme sellega. suur tänu, proua Gebhardt suur tänu, härra esimees, austatud proua volinikukandidaat. Eh, eh, siin räägiti riigihangetest juba korduvalt eh, ning siin on vastu võetud ka palju otsuseid, on tehtud aga ka mõningaid uuendusi, millest ei ole siin juttu veel olnud. eelkõige kriteeriumide parem kasutamine, mis puudutab just tööõigust, sotsiaalset võrdsust ning see peab puudutama mitte ainult ettevõtjaid, äh, allhankijaid, vaid ka nende allhankijaid. Äh, kuidas äh, siin tagada seda, et kõik need uuendused tõesti jõuaksid kohale, et ettevõtjad kasutaksid neid, sest see on väga oluline kogu piirkonna arengu jaoks ning teine küsimus on seotud kontsessiooni direktiiviga. siin oli oluline veesektori roll, et seda ei liberaliseeritaks. kuidas suhtute teie sellesse küsimusse? kõneleja katkestatakse. suur tänu. ma korraks juba mainisin seda, et loomulikult äh, tegemist on olulise muudatusega riigihangete paketis. pakett sisaldab ka selliseid instrumente, mis võimaldavad äh, liikmesriikidel äh, kasutada innovaatilisi lahendusi, mis peavad silmas keskkonnahuve, tööõigust, sotsiaalseid aspekte selleks on vastavad klauslid olemas. on või, sellel kõigel on uues paketis kindel koht. see on kahtlemata väga suur võimalus, väga suur võimalus kõikidele osapooltele, kui neid klauseid hakatakse ellu rakendama. siin olen ma kolleegidega ühel nõul, me peame siin seisma head selle eest, et ka meie institutsioonid teeksid kõik endast oleneva selleks, et VKH-d ja kohalikud ametiasutused oleksid kogu paketi sisuga kursis, et nad teaksid, kuidas riigihankeid reguleeritakse siin on väga oluline parimate tavade levitamine ning sarnased meetmed. ma arvan, et sellele tuleb edaspidi pöörata rohkem tähelepanu. mis puudutab veesektorit, mida te mainisite, mul ei ole kavas muuta Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ühiselt vastu võetud otsust ma leian, et äh, edaspidine dialoog ning kõigi huvitatud osapoolte kaasamine, ka kodanike kaasamine on siin äärmiselt oluline ning just seda tuleks soosida ning mina ei kavatse selles osas praegu midagi muuta, aitäh. aitäh, härra Bronislav Gerhard. härra Juncker on teile muuhulgas eh, pannud ka kohustuse tegeleda ravimiagentuuriga. sooviksin juhtida tähelepanu sellega, et siin on igal aastal tegemist väga suurte summadega eh, ning minu arvates, eh, kui selles valdkonnas puuduvad piisavad kogemused, võib see anda farmaatsiatööstusele väga tugevad kaardid kätte kas te olete taolises olukorras varem olnud? kuidas te hindate selles sektoris äh, innovatsioonivõimalusi, patendikaitse rolli äh, ning ka inimeste juurdepääsu äh, ravimitele? millised on teie plaanid kaitsta tarbijate huve, patsientide huve vastukaaluks farmaatsiatööstuse huvidele? siia, siin mängib väga olulist rolli ka intellektuaalomandi kaitse. aitäh, ütleb härra Puusek, palun, proua volinikukandidaat. Eh, jah, ma võin teile kinnitada, härra eh, parlamendisaadik, et need teemad, mida te mainisite ning eh, millega kolleegid praegu ka tegelevad, on äh, Eh, tõepoolest eh, minu vastutusalas ning eh, teie küsimus on väga keeruline. Te ütlete, et ma ei ole sellega kunagi varem kokku puutunud ning see muudab olukorra keeruliseks, kuid ma arvan, et toetudes headele haldustavadele on võimalik sellega toime tulla ning ma olen nende küsimustega tegelenud ka sel ajal, kui ma tegelesin haldusküsimustega ma olen lobistide suhtes äh, vastupanuvõimeline, ma ei pööra nende jutule liiga suurt tähelepanu ning ma võin teile lubada, et ma tagan tasakaalu siin. Äh, teraz äh, kolej na pana Filip. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Tebaker. Um, like... aitäh, härra esimees, proua volinikukandidaat, ma tahaksin jääda samasse sektorisse Teile antakse nüüd kontroll ka farmaatsiatööstuse üle ja see on tegelikult üks tähtsaid tugevaid valdkondi meie tööstuses, eriti arvestades elanikkonna vananemisega. mul on väga konkreetne küsimus. mida te kavatsete teha selleks, et ökosüsteemide tugevdamiseks meil ei ole mitte ainult suurtel farmaatsiatööstustel vaja toetust, vaid ka VKE-del, kui nad teatud äh, ravimite tootmisel mingis etapis rolli mängivad ja teiseks meie, kas te kavatsete ka tööstuspoliitika eraldi välja töötada farmaatsiatehaseks ja siis ka need arutelud, mis toimuvad liikmesriikides, väga palju viivitusi siis, kui uued ravimid tulevad turule, toimub just, toimuvad just liikmesriikides, nii et mida te kavatsete teha selleks, et äh, seda olukorda parandada ja kõike seda tööstuspoliitika kaudu tugevdada, aitäh ja teil on sõna vastuseks. aitäh. see küsimus puudutab äh, sektorit, mis sarnaneb teistele tööstusvaldkonna sektoritele, nii et ma ütleks, et äh, tegemist on otsu-, hea otsusega, sest farmaatsiatööstus tuleks üldpaketti sisse kirjutada, tööstuspaketti siis. tegemist on äh, valdkonnaga, mis väga palju panustab äh, teadustöösse ja innovatsiooni ning äh, meil tuleb tõesti kasutada erinevate programmide vahendeid äh, selle valdkonna tugevdamiseks. meil tuleb suurendada selle valdkonna investeerimisvõimet ka alltöövõtjate investeerimisvõimet ja sinna hulka on siis kaasatud ka VKE-d. on ju täiesti loogiline, et suurte ettevõtete heaks töötavad alltöövõtjad nii et on jällegi vaja suuremat tähelepanu pöörata sellele piirkonnale, leida ka paremaid rahastamisvõimalusi. see puudutab nii reguleerimist, rahastamisvõimaluste parandamist, ka teadus- ja arengutöö puhul juurdepääs turgudele on väga tähtis. nüüd ravimite hinnad, selle eest vastutavad liikmesriigid komisjon ei kavatse selles valdkonnas midagi ette võtta, aga ma kordan veel kord, et mis puudutab ravimeid, siis kvaliteet ja nende kättesaadavus on meie põhilised prioriteedid ravimite valdkonnas. ja tõesti, patsientide puhul on väga tähtis nende tervis. aitäh ja järgmisena saab sõna Sofia Sakorafa, palun. aitäh, härra esimees, proua Pienkovska. president Juncker ütles täiesti avalikult, et VKE-d on ära teeninud erilise tähelepanu ja rahastamise sellepärast, et nad on majanduse jaoks nii tähtsad kui me aga vaatame järgnevat eelarveperioodi, siis me näeme, et eelarve VKE-de jaoks on liiga madal ja liiga palju bürokraatlikke tõkkeid jääb ikka veel püsima. mõeldes nüüd selle peale, kui ebakindel on olukord Euroopa Liidus, eriti just programmiriikides, kus võideldakse kärpemeetmetega, on VKE-d väga tähtsad, eriti just väikesed ettevõtted ja nad üritavad saada ükskõik millist toetust, mis neil võimalik on. me kuulsime, et meil on vaja rohkem paindlikkust just erainvesteeringute puhul. kuidas seda teha, millises vormis? bürokraatiliste tõkete vähendamine, kas te äkki kavatsete ka äh, abikõlbulikkuse kriteeriumid üle vaadata selleks, et VKE-del oleks parem juurdepääs rahastamisele? palun, teil on sõna. jah, seda on siin täna juba mitu korda mainitud. VK e VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks. nii teenuste kui ka kaupade puhul ja on seega meiega erilise tähelepanu ära teeninud. toonitan veel kord, et äh, väikeses mahus finants, äh, väikeses mahus rahastamine võib VKE-de jaoks olla väga tähtis ja on palju erinevaid fonde, kust seda äh, rahastust oleks võimalik saada. vahel aga kasutatakse vahesi, valesid fonde, valesid vahendeid, aga kui me vaatame programme üleüldiselt, siis tegelikult VKE-dele ei ole liiga vähe raha eraldatud. regionaalarengu fondis on piisavalt vahendeid ette nähtud, peale selle ka erinevate liikmesriikide regionaalpoliitikas on vahendeid ette nähtud, nii et tegelikult me räägime siin sadadest miljarditest eurodest meil tuleb lihtsalt neid võimalusi kasutada vastavalt ettevõtete vajadustele. ja ettevõtted äh, võtavad ju seda, mida neil on vaja vastavalt nende vajadustele, nii et meie ülesanne on vaadata, millised on ettevõtete vajadused. ja sellepärast on tõesti väga tähtis, et me COSME programmis äh, vahendite kasutamise võimalused väga selgelt paika paneksime, need üle vaataksime. peale selle lisanduvad sinna veel ka tõukefondid ja nagu öeldud, siis liikmesriikide tasandil tuleb tõesti eesmärgipäraselt neid vahendeid kasutada siis erasektor, mille kohta te ka küsisite ja avaliku ja erasektori koostöö. jah, tõesti, ka seda on vaja toetada, see ei ole nüüd just kõige populaarsem meede, aga sellegipoolest tasub selle üle järele mõelda. aitäh, järgmisena Peeter Erikson, palun. suur tänu. mina istun siin, siin ees uh tore, jah, see on nüüd äh, tõesti saatuslik küsimus. nimelt äh, kliimamuutuse tagajärgede leevendamine. Äh, siin on palju räägitud energiast, eile ütles energiavolinik, volinikukandidaat, et meil on vaja kasutada vähem fossiilseid kütuseid, leida uusi võimalusi Eh, kui me soovime anda omapoolse panuse eh, eh, fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisse just tööstuses, siis on meil võib-olla võimalik kliimamuutust olulisel määral leevendada, kas me teeme seda või me kasutame ikka endiselt sütt? suur tänu, sõna saab volinikukandidaat jah, aitäh. ma kordan veel ükskord. minu jaoks on tööstus, tööstuspoliitika selline nähtus, mis ei ole vastuolus jätkusuutliku arenguga. majanduskasv võib olla keskkonnahoidlik ning seda toetavad ka Euroopa Liidu tasandil seni vastu võetud otsused kõik need riigid, kus kasutatakse sütt, äh, saavad ise otsustada, äh, nagu juba siin korduvalt öeldud, energiakombinatsiooni üle otsustavad liikmesriigid, see otsus tehakse liikmesriigi tasandil see tähendab, et liikmesriigid peavad ise tundma huvi selle vastu, et nad kasutaksid progressiivseid eh, arukaid tehnoloogiaid, et nad annaksid oma panuse kliimamuutuse eh, tagajärgede leevendamisse, eh, et nad kasutaksid vähem fossiilseid kütuseid. minu arvates ei ole siin tegemist vastuoluga, kui me vaatame tööstuse arengut ja keskkonna hoidmist pa-, pan Marko Zulo pa.... härra Marko Zulo järgmisena. Komissar... suur tänu, härra esimees austatud proua volinikukandidaat, te selgitasite täna taas, et, et te ei kavatse sallida teenuste direktiivi jõustamisel mingeid rikkumisi siseturu ülesehitamine on kogu Euroopa Liidu huvides, kuid me näeme, et väga paljudes riikides kujunevad väga keerulised olukorrad. kas te ei arva, et oleks eh, aeg midagi ette võtta, sest on juba möödunud kaheksa aastat, aga me, mm, olukord on endiselt väga keeruline. Eh, kõik seda, mida on kavandatud, ei ole sugugi mitte ellu viidud selleks, et kodanike elu lihtsustada teenused peaksid olema kodanike huvides ja mitte mingisuguste abstraktsete põhimõtete huvides. meil on vaja kohandada teenuste direktiivi selliselt, et see tõepoolest vastaks inimeste vajadustele. see on hädavajalik. see on ka VKE-de huvides. suur tänu. suur tänu selle küsimuse eest ma ei toeta vastu võetud otsuste ja dokumentide muutmist ilmtingimata. meil on vaja kõigepealt olukorda uurida. me peame vaatama, miks vastu võetud otsuste ellurakendamine nii palju aega võtab, miks me ei saavuta siin edu. seda tuleks kõigepealt teha ning seda tuleks teha just praegu kui te räägite nulltolerantsist äh, rikkumiste suhtes, nende suhtes, kes ei jõusta vastu võetud direktiive, siis tõepoolest, kui ma näen, et direktiivi ei taheta ellu viia, siis võib-olla tuleks mõelda, kas direktiivis endas ei ole viga, kas ei tuleks midagi muuta. kõigepealt tuleb mõelda siiski, miks seda ei taheta ellu rakendada aitäh ning järgmisena saab sõna härra Benson. All... aitäh, härra esimees. kõigepealt suur tänu väga hea sissejuhatava sõnavõtu eest ja selle eest, et lubasite VKE juurdepääsu turgudele parandada. Te mainisite COSME programmi kahte koma kolme miljardit eurot, mis on väga väike summa võrreldes muude eelarvetega Te mainisite ka Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa Investeerimispanka kui häid võimalusi. mul on teile nüüd küsimus selle kohta. me oleme keskendunud siin avaliku sektori rahastamisse. kas komisjon on mõelnud ka selle peale, kuidas rahastamisvõimalusi mitmekesistada ja mõelda ka selle peale, kuidas pensionifondide ja teiste erafondide vahendeid oleks võimalik äh, Äh, kasutada selleks, et parandada e- VKE-de rahastamisvõimalusi? Dziękuję bardzo za to pytanie, ponieważ... E, e, Suur tänu selle küsimuse eest. Kui jätta kõrvale need instrumendid, millele ma juba viitasin, siis teie siin viitasite koosmeele ainult 2,3 miljardit eurot, siis mina viitaksin veel regionaalfondidele toetudes selle riigi kogemustele, mida ma kõige paremini tunnen. regionaalfondid ühes riigis üks koma viis miljardit, see on väga oluline finantseerimisallikas ning regionaalfondide vahendid on liikmesriikide jaoks väga tähtsad ning loomulikult teen mina omalt poolt kõik selleks, et leida ka alternatiivseid rahastamisvahendeid väljaspool seda süsteeme, seda süsteemi me püüame kaasata riskikapitali, otsida muid võimalusi, me valmistame seda paketti praegu ette ja me püüame leida vahendeid äh, ka mujalt kui ainult Euroopa Liidu tasandil, seda ma võin teile lubada. Eduard Martin. Eh, aitäh, sõna saab Eduard Martin. Bonjour, madame la commissaire désignée. Euh, la presi-, la présidence italienne austatud euh, proua volinikukandidaat, eh, eh, me soovime taas puhuda elu sisse kahe, meie eesmärgile saavutada äh, heitmete taseme vähendamine, kas te järgite seda eesmärki, kas te näete ette siin ka siduvaid eeskirju, milliseid õiguslikke instrumente te soovite kasutada e, ning ja, e, kuidas e, te kavatsete võidelda selle vastu, et Äh, Euroopa Liidu turule jõuavad tooted väljaspoolt Euroopa Liitu, mille tootmisel ei ole arvestatud keskkonnanõuetega. see on meie tööstussektorile väga suur koormus ning siin oleks vaja ka nõuda WTO sekkumist, kui tegemist on tõsiste kahjudega. küsimus on tegelikult selles, et äh, me peame nõudma äh, oma standarditest kinnipidamist rzeczywiście mówiłam o... E, Suur tänu. Ma rääkisin siin tööstusest. Tööstussektor on väga tähtis. See on üks olulisemaid ülesandeid, mis meie ees lähiaastatel seisab, et tagada tasakaal ning meil on vaja pidada silmas ka tööhõive huve. huve me esitame vastava plaani, kus me püüame arvesse võtta kõiki huve. see plaan on suunatud Euroopa taasindustrialiseerimisele. loomulikult kahekümneprotsendiline eesmärk on meie jaoks väga oluline, kuid me ei saa lubada endale selle eesmärgi nimel võitlemist sotsiaalsete standardite arvelt. me peame pöörama tähelepanu arukale tehnoloogiale, innovaatilisusele, sellele, kuidas kasutada ressursse tõhusamalt. see võimaldab meil oma eesmärkideni jõuda me peame kasutama kõiki oma oskusi, kõiki oma võimeid mina eh, püüan siin teha võimalikult tihedat koostööd ka tööhõivevolinikuga eh, selleks, eh, et me kasutaksime ära kõik võimalused ja, ja me soovime kasutada ära kõiki võimalusi, mis meil meie tööstuspoliitika arendamise huvides on äh, kõige suurem võimalus on, kõige suurema võimaluse pakub meile loomulikult innovatsioon ning just sellel teel me peame edasi liikuma. suur tänu ning kas te võiksite korraks siia vaadata? ütleb esimees, sest nüüd esitab küsimuse üks teie selja taga istuvatest äh, saadikutest, proua Ford. aitäh, vahel lubatakse meil äh, küsimusi esitada, te rääkisite paremast ja ettevõttesõbralikust reguleerimisest. minevikus vahel tegi komisjon ettepanekuid, äh, millel ei olnud positiivseid mõjusid ja teatud projektide ja ettepanekute puhul ei viidud isegi mitte mingit mõju-uuringut läbi. kas te võite meile kinnitada, et tulevikus teie taktikepi all midagi sellist ei juhtu, et ettepaneku kõiki nüansse kontrollitakse ka mõju osas? ja kui meie rahvasaadikud leiame, et mõjuhinnangus on võib-olla vigu või et teatud nüanssidega pole arvestatud, kas te siis olete valmis ettepanekuid tagasi võtma? Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Spodziewałam się jakiegoś strasznego... Ja suur tänu, eh, proua esimees, selle küsimuse eest. Eh, see on tõepoolest eh, päris kohutav küsimus. Uh, aga vastus on jah. jah, see, võin teile nüüd öelda, et praegusel hetkel kaotasin ma jällegi oma juhtimiskepi nii et viimane veerand algab ja proua Ford saab uuesti sõna. järgmiseks Michal Toirer äh, ALDE fraktsioonist. jah, suur tänu, proua esimees, proua volinikukandidaat. Te mainisite enne VKE-sid farmaatsiatööstuses ja ütlesite, et nemad olevat alltöövõtjad, vähemalt siis, kui see tõlkes õigesti läbi tuli. aga on väga palju ka VKE-sid, mis on väga aktiivsed teadus- ja arengutöös bio, geotehnoloogias, farmaatsiatööstuses, aga tihti ei ole nende uurimisvõimalused äh, väga laiad ja neil on väga suur koormus. kas te olete valmis selle äh, Äh, bürokraatia üle vaatama ja välja töötama meetmeid selleks, et VKE-del oleks võima-, oleks ka vabamad käed teadustöö tegemisel ja kas te tõesti ka olete valmis ka VKE-del lasuvat bürokraatiat vähendama? ja kuidas te hindate vabakaubanduslepingut USA-ga, kas teie tööstuse eest vastutav volinik äh, kavatsete siin ka tõesti hakata tööstusvaldkonna huvisid kaitsma? Bardzo dziękuję e, Przedsiębiorstwa farmatseutyczne jah, suur tänu, siin võiks nimetada näiteks ka farmaatsiatööstuse ettevõtteid. siin on VKE-sid, me pöörame nendele loomulikult väga suurt tähelepanu ja teil on tõepoolest õigus, et äh, just äh, innovaatiliste ettevõtete seas äh, on VKE-sid vähem, eh, sest neil lasub nii suur eh, bürokraatia koormus. kuid ma leian, et siin on vaja eh, tegeleda VKE-dega konkreetselt, siin tuleb neile võib-olla ette näha teatud erandeid. ma toetan teid täielikult selles osas, mis puudutab halduskoormust, siin on vaja koormust vähendada ning eh, me peame võimaldama VKE-del, eh, VKE-dele parema juurdepääsu eh, innovatsioonile. teine osa puudutas Atlandi üles vabakaubanduslepet. jah, ka siin on vastus järgmine ja minu sissejuhatuses ma kavatsesin e, sellest ka rääkida, kuid mul ei olnud piisavalt aega. E, see on e, kahtlemata osa sellest tööst, mis minu pädevusse kuulub ning ma kavatsen sellega tõsiselt tegeleda, eelkõige on meil oluline kaitsta Euroopa huve ning siin ma kavatsen teha teiste volinikega tõsist koostööd congratulo col commissario. Lara Komi Rahvaparteist, aitäh, proua esimees, õnnitlen volinikukandidaati siin nende kindlate selgete sõnade puhul ja ma loodan, et nendele sõnadele järgnevad ka teod, eriti just nendes äh, Äh, riikides, kus nüüd maksete viibimise direktiiv on üle võetud, aga seda ikka veel ei rakendata, nagu näiteks Itaalias. meil on viis miljonit ettevõtet, mis pidid pankroti välja kuulutama, sellepärast et nad ei saanud avaliku sektori käest oma arvete äh, raha kätte. kuidas te kavatsete nende riikidega käituda ja kas te oskate siin välja pakkuda ka mõne kompromissi? ja mingid hüvitused, mis tuleks maksta nendele riikidele. Itaalia kolleegid mainisid enne ka Bolkensteini direktiivi. ma ei ole teie vastusega rahul. probleemiks ei ole mitte ainult see, et seda rakendatakse. võib-olla mõned on direktiivi küll üle võtnud, aga teistes riikides on olukord selline, kus neil tuleb enda seaduseid muuta selleks, et oleks võimalik tõesti tagada ettevõtete kaitse sellest tuleneb ka minu küsimus, kas te olete valmis erinevate liikmesriikidega selle üle läbirääkimisi pidama? aitäh hea sõna vastuseks. aitäh, on päris palju tõendeid, mis näitab, et Bolkensteini direktiiv tõi endaga kaasa äh, halduskoormuse vähenemise ka väikeste ettevõtete puhul. ja ma kavatsen neid alati ära kuulata ja ka kõikide liikmesriikidega rääkida nendest tõketest, mis on selle direktiivi rakendamisel. järgnevatel kuudel pingutan selle nimel, et vaadata täpselt, äh, kui kaugele on mindud rakendusdirektiividega. ma tean, et Itaalia on ühe korra juba üritanud äh, direktiivi üle võtta, nüüd aga komisjon on astunud läbirääkimistesse nende riikidega, äh, mis Äh, direktiivi ellu viivad, et näha, kas äh, ka näiteks Itaalia peab veel oma seadusandlust muutma. nii et me kavatseme rääkida nii Itaalia valitsuse kui ka Euroopa Parlamendi saadikutega ja teil on õigus, vahel tuleb muudatusi teha mitu korda ja ma tõesti tegelen selle küsimusega, kinnitan seile, teile seda. viimased kümme küsimust, nii et palume aja, ajast kinni pidada, järgmisena Sergio Cofferati sotsiaaldemokraatide hulgast aitäh, proua Pienkovska, te teate, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, peavad üle vaatama kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. ma tahaksin teada, millise panuse soovite teie anda, millised oleksid teie jaoks prioriteetsed valdkonnad äh, siseturu kaitsmisel? ja minu jaoks on väga tähtis teada saada ka äh, seda, mida te arvate räägite siseturu välisest mõõtmest, kas ka teie leiate, et vastastikuse põhimõtet tuleb kasutada ka kolmandate riikide suhtes, sest see oleks ju ka väga tähtis, eriti just teatud siseturu öö, äh, valdkondades, eriti tähtsates valdkondades siin tarbijate kaitse, avalikud hanked, tooteohutus, nende ja ka teiste valdkondade puhul vastastikuse põhimõte mängib väga tähtsat rolli. ja kas te kavatsete selles küsimuses edasi minna? aitäh! ma arvan, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia näeb ette et siseturg peab mängima keskset rolli. sealjuures on aga tähtis hoolitseda selle eest, et siseturgu kui sammast Euroopa majandus poolaasta raames tugevdatakse. ma võin teile kinnitada, et annan endast kõik oleneva selleks, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ka siseturu küsimustes äh, saab rakendatud. koostöö kolmandate riikidega, seda ma ka mainisin oma sissejuhatavas sõnavõtus, vastastikuse põhimõte ja vastastikused äh, eelised, need on need põhimõtted, millest mina püüan kinni pidada, ehk siis vastastikuse põhimõte nendes valdkondades, mida teie mainisite, äh, seal seda ka tõesti kasutatakse. härra Sallini, palun Rahvaparteist aitäh! see küsimus, millest mina tahtsin rääkida, oli terasetööstus. meil on äh, suur proovikivi Euroopas selleks, et kasutada terasetööstuse suurt potentsiaali, aga samal ajal äh, tuleb mõelda ka selle peale, kuidas äh, samal ajal tasakaalustada strateegilise sektori arenguid ja kõrgeid äh, energiahindu. terasetööstuses ei tegeleta mitte ainult lisandväärtuse tootmisega, vaid seal on ka väga palju töökohti Saksamaal, Itaalias, Austrias näiteks. kas on võimalik tagada tasakaal mõlema selle poole vahel ja mõelda ka seejuures strateegilise positsiooni peale terasetööstuse puhul? Teie olite ka piirkondliku arenguminister, tahtsin teada, kas teie arvate, et me tõukefondide vahendeid võiksime ka kasutada taasindustrialiseerimise toetamiseks? E, aitäh! terasetööstus. terasetööstuses ähm, on hõivatud kümneid tuhandeid inimesi tegemist on väga tähtsa majandusvaldkonnaga. minu eelkäija, tänu minu eelkäijale, tänu, tänu minu eelkäijale härra Dajanile on meil võimalik ka Euroopa tasandil tegevuskava selle sektori jaoks välja töötada. Euroopa Komisjon kavatseb teha koostöös liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega. meil on välja töötatud ühine seisukoht me oleme välja töötanud äh, kursi, kuidas välja tulla kriisist, seda ka riikide tasandil ja pool sellest tegevuskavast äh, on terasesektoris nüüdseks ka ellu viidud. ma kavatsen hoolitseda selle eest, et liikmesriigid peavad kinni oma kohustusest ja viivad selle tegevuskava ellu. peale selle tuleb ka selgelt öelda, et terasetööstus samamoodi nagu ka, toimib samamoodi nagu ka väga palju teisi valdkondi, aga terasetööstus sõltub suurel määral autotööstusest, mis samamoodi ka ehitusvaldkonnast ja kui me räägime alternatiivsetest energiaallikatest, siis näiteks tuulegeneraatorid, ka tuulegeneraatorite ehitamiseks on vaja terasetööstust. nii et äh, toetus peaks olema kahesuunaline. ehk siis ühelt poolt äh, regionaalfondidest, äh, terasetööstusel on väga palju võimalusi kasutada erinevaid äh, vahendeid ja mõelda tuleks ka neid vahendeid, mis on mõeldud innovatsiooni jaoks. tegemist on tõesti valdkonnaga, kus on vaja väga kõrge kvalifikatsiooniga inimesi. see on võimalik. Neid vahendeid tuleks siis ka tõesti kasutada. ja lühidalt veel, me peaksime väga järjekindlad olema ja seda terase kava kavandama proua Griffin, palun. aitäh! volinikukandidaat, uus komisjon peab võitlema suurenevate sotsiaalsete ja territoriaalsete lõhede vahel ja see peaks olema tema prioriteediks. uus komisjon peab tagama selle, et tööstuspoliitika aitab majandusel kasvada ka maapiirkondades ja tegelikult kõikides Euroopa piirkondades. me ei saa lubada seda, et mõni kohalik omavalitsus äh, jääb teistest maha majanduskasvu toetamisel ja töökohtade loomisel. Euroopa Komisjon peab panustama ka sotsiaalse mõõtme eh, toomisele majandus- ja tööstuspoliitikasse. esiteks, milliseid meetmeid võtate te vastu selleks, et ka äh, ettevõtlusesse kaasata rohkem erinevaid vähemusi, kaasa arvatud mustanahalisi. teiseks, mida te kavatsete teha selleks, et erinevused, investeerimis- ja majanduskasvu erinevused erinevates piirkondades väheneksid ja kuidas rohkem kaasata noori inimesi ettevõtlusesse selleks, et nemad saaksid ka kasu töökohtade loomisest ja majanduskasvust? E, jah, suur tänu Äh, see, millele te viitasite, on niisugune teema, äh, mis puudutab eelkõige regionaalpoliitikat. Äh, just sellel tasandil tuleb vähendada piirkondade vahelist lõhet. regionaalpoliitika on see, mis peab nende küsimustega tegelema, kuid kogu Euroopas me seda ei näe. me näeme, et Euroopas on tekkimas paralleelmaailmad, kuid just regionaalpoliitika peaks need küsimused lahendama. tegemist on ideaalse instrumendiga, mis tõepoolest võib toimida just sel tasandil on võimalik lõhed kõrvaldada Euroopa Liidu üleolev suhtumine regionaaltasandi vahenditesse toob väga suurt kahju. sellega tuleks tõsiselt tegeleda just idufirmad, kõik muud võimalused, mis meil on piirkondlikul tasandil, neid kõiki tuleks ta-, kasutada. regionaalpoliitika eest vasu-, vastutab nüüd volinik Gretu ning ma kavatsen teha temaga väga tihedat koostööd. minu kogemused näitavad, et äh, just äh, madalamal tasandil on võimalik neid küsimusi väga tõhusalt lahendada äh, ning regionaalfondide käes on väga suured rahalised vahendid, neid tuleb kasutada tõhusalt selleks, et lõhesid vähendada. suur tänu ja proua volinikukandidaat, mul oli tegelikult samuti kavatsus kasu-, esitada teile küsimus äh, ravimite ja farmaatsiatööstuse kohta, kuid neid küsimusi on olnud palju ning vastused on olnud põhjalikud, seetõttu esitan hoopis teise küsimuse. Äh, mina äh, sooviksin pisut tundma õppida seda inimest, kes saab nii suure vastutuse kandjaks kui me, meie vabadusliikumine algas, kui teie vabadusliikumine Poolas algas kaheksakümnendatel aastatel, milline oli teie roll siis, mida te õppisite sellest oma uueks tegevuseks Brüsselis? E, see küsimus on tõepoolest üllatav, jah. ma kavatsen tegelikult rohkem kasutada kogemusi sellele eh, järgnevast ajast. Eh, ma peaksin siin võib-olla rääkima oma isiklikest kogemustest, neid oli tõepoolest palju ja eh, sel ajal olin ma ise väikese lapsega kodus, ma ei töötanud, kui lapsed said suuremaks, siis ma läksin tööle ning oma kutse tööd alustasin ma siis, kui ma olin kolmekümne aastane eh, ning kolmekümnendate eluaastate alguses eh, ning eh, piirkondlikul tasandil mul olid teatud funktsioonid, kuid kõik, mis ma elus olen saavutanud, olen ma saavutanud oma tööga. ning oma kogemused olen ma saanud just piirkondliku tasandi poliitik-, hakkas ja äh, seda juba enne Poola ühinemist Euroopa Liiduga äh, ning äh, just see ühinemise eelne periood, ühinemise aeg, see andis väga palju kogemusi just tänu sellele, et ma töötasin regionaalsel tasandil. ma nägin väga palju sel ajal ja üks minu valdkondadest oli ka vähemustega tegelemine ning ma soovin neid kogemusi kasutada, mis, mida ma olen elu jooksul kogunud. ja ning ma usun, et ma olen omandanud häid kogemusi ka selles, kuidas inimesi juhtida. suur tänu selle küsimuse eest, kuigi see ei olnud lihtne küsimus. proua Grappini sotsiaaldemokraatidest. suur tänu. paljud küsimused on juba esitatud, aga mul on kaks küsimust, millele ma siiski tahaksin praegu veel vastust kuulda. mitte kõikides liikmesriikides ei ole kõiki direktiive kohaldama hakatud. sotsiaalne dumping võib kaasneda eh, teatud direktiivi ülevõtmisel, kuidas seda mõju võiks vältida. ja ma pean ütlema, et teie portfell on väga huvitav aga ma pean ütlema, et ma ei ole midagi uut huvitavat kuulnud nende meetmete osas, mida te välja pakute. võib-olla teil on mingisuguseid uuendusi kavas, mida te meile tutvustada tahaksite? aitäh. minu tulevane portfell hõlmab teenuste direktiivi ja samuti kutsekvalifikatsioonide direktiivi, need on kõige olulisemad direktiivid, mis minu vastutusalasse jäävad. ja ma võin korrata ainult seda, mis ma juba enne ütlesin. ma teen kõik minust oleneva mõistuse piirides, et välja uurida, miks neid ei rakendata. nii et need direktiivid, mis Euroopa Liidu tasandil on vastu võetud, tõepoolest ka ellu rakenduksid. see on esimene asi. Euroopa Liidu liikmesriigid otsustavad õigusaktide ülevõtmise üle. ja see ei ole võimalik, et direktiivid jäävadki lihtsalt õhku rippuma, muidugi on takistusi ja raskusi, mis tuleb ületada, aga nagu ma ütlesin, me kasutame kõiki võimalusi, mis vähegi meie käsutuses on, et direktiivide rakendamist tagada. mis oli teine küsimus, palun aidake mind välja. korrake, palun. Äh, projekt, küsimus oli projektide kohta, mida veel ei ole puudutatud mul ei ole kuskil varukas ühtegi S-kaarti ära peidetud. aga nagu ma ütlesin, nagu ma alguses ütlesin, Euroopa Liidus on piisavalt raha, aga seda ei kasutata alati piisavalt hästi. Kolas Coelho Rahvaparteist. aitäh, te rääkisite tervishoiust meil on me oleme praegu nõukoguga väljas töötamas equal süsteemi meil selleks, et kaitsta inimeste tervist, kui nad sõidavad autoga. kui inimesed arvavad, et neil ei ole rohkem Euroopat vaja, siis see seadusloomeline projekt näitab, et asi on täpselt vastupidi. me parandame reguleerimist, mõtleme keskkonna ja terviseküsimuste peale küsimus, et kas see e-kool, e-kool süsteem jääb ka teie äh, valitsuskepi all päevakorda, kas seda pannakse ka teistele sõiduautotüüpidele, kas te võtate ka mõne kohustuse selleks, et ka kolmanda osapoole teenuseid kaasates ja hoolitsete selle eest, et automaatset andmevahetust ei toimu e-call süsteemi ja kolmanda osapoole vahel. E, aitäh, küsimusele vastus on jah e. e-call'i süsteemi rakendamine on prioriteet, me räägime väikesõidukitest ja selle informatsiooni põhjal, mis minul on olemas, oleksin valmis seda sõidukite mm, valikut laiendama, see võiks potentsiaalselt elusid päästa ja seda tuleks toetada. ma loodan selles osas kiiresti konsensusele jõuda ja võimalikult kiiresti seda ka rakendama hakata, aga kindlasti tuleks arvestada ka küsimusi, mis on seotud andmekaitsega teisest küljest, võttes kõiki neid asju arvesse ja oletades, et e-kool süsteem ei saa vahendiks isikliku, isikuandmete kuritarvitamisel, see ei tohiks võimaldada isikute jälitamist see peaks olema kasutatav ainult oma eesmärkide saavutamiseks, aga see on asi, mida me peame pidevalt jälgima, et varustust on võimalik võimalikult kiiresti sõidukitesse paigaldada. proua Keeringer. aitäh. minu küsimus võib olla detailsem. kaubamärkide määrus. välja on pakutud kuuskümmend neli erinevat rakendusakti vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend aluslepingust. ja erandeid tohiks kohaldada ainult eranditena. antud hetkel Euroopa Parlament olin nõus selle üle andma Euroopa Komisjonile, kuid nõukogul oli teine seisukoht. ja selles direktiivis otsustati jääda artikli kakssada üheksakümmend juurde. mis teie arvate, milliste kriteeriumite juurde me peaksime jääma, kui sellistest delegeeritud õigusaktidest räägitakse intellektuaalomandi õiguse valdkonnas. aitäh! aitäh! kõigepealt ma usun, et kaubamärkide süsteemi konkurentsivõimeliste ja kättesaadavate kaubamärkide süsteemi loomine on väga vajalik VKE-dele minu prioriteediks oleks kindlasti tagada see, et süsteeme on võimalik kohaldada ja uuendada. see teema on mulle tuttav. ma tean, et komisjon otsustas delegeeritud õigusaktide kasuks selleks, et teatud paindlikkus tagada, et oleks võimalik mittekeskseid aspekte muuta. ma tean, et Äh, see küsimus on parasjagu arutlusel. aga samas ma olen täiesti veendunud, et antud konkreetsel juhul, mis on väga oluline kaubamärkide teema VKE-de jaoks, me peaksime säilitama terve mõistuse ja ma tahaksin loota, et meil on võimalik leida konstruktiivne lahendus. ma ei oska praegu öelda, milline see lahendus võiks olla, aga ma luban, et ma teen endast oleneva, et see lahendus leida kiiresti. siin on vaja leida ühine lahendus, mis mõlemale osapoolele sobib. aitäh. viimased kolm küsimust. härra Sivka. suur tänu. jäägem tööstusomandi kaitse küsimuste juurde, see on oluline teema, võttes arveste uute tehnoloogiate ja ettevõtluse arendamist Euroopa Liidus. ettevõtete väärtust hinnatakse nende potentsiaali järgi. tihti on oluliseks aspektiks inimressursid, aga samas on olulised ka kaubandusmärgid, geograafilised märgised ja siit tuleneb ka minu küsimus. millised lihtsustused on planeeritud tööstusomandi kaitseks VKE-dele? aitäh! nagu te ütlesite, intellektuaalomandi osas on mitmeid valdkondi ja aspekte, mis on erinevatel tasanditel kõigepealt Euroopa patent, mis tooks endaga kaasa kulude vähenemise kaheksakümmend, kaheksakümne protsendi ulatuses võrreldes praeguse süsteemiga. kuid kahjuks mitmed liikmesriigid ei ole vastu võtnud seadussätteid ja sarnaselt teenuste direktiiviga on minu eesmärk töötada selle nimel, et see võimalikult kiiresti rakenduks. mis puudutab kaubamärgi reformi, ma usun, et me oleme protsessis märkimisväärselt edasi liikunud. kuna see on VKD-le väga oluline teema, siis tuleb otsus langetada lähikuude jooksul. ja me näeme, milline konkreetne lahendus selles küsimuses leitakse geograafilised märgised ei ole kohustuslikud, aga nad näitavad, toote päritolu ja ma arvan, et Euroopa Liidu regioonide tasandil on see väga oluline ja tervitatav. seega me peaksime selles teemas samuti edasi töötama ning lõpetuseks kokkulepete salastatus. see on teema, mille kallal me, ma luban, et ma hakkan edasi töötama. proua Glenis Vilmat. mina olen raportöör, kes tegeleb meditsiinivahenditega äh, ma olen tegelenud tarbijakaitse ja meditsiiniküsimuste volinikega. minu jaoks on šokeeriv see, et härra Juncker leiab, et see teema käib hoopis äh, sisetoru valdkonda. meditsiinivahendid ei ole raha teenimiseks, vaid tervise hoidmiseks. mina leian, et läbipaistvuse säilitamine ja tagamine on väga oluline, sest see on ka patsientide huvides. kas te olete pühendunud läbipaistvuse reeglite täitmisele? ja nagu mina tegelen meditsiinivahendite teemaga, me vajame kedagi komisjonis, kes paneb patsientide tervise ettepoole turu olukorrast kas te leiate, et teie olete se-, nende küsimustega tegelemiseks õige inimene? aitäh. Teie küsimuse esimene osa, läbipaistvus kliiniliste katsete osas. Euroopa Komisjon on loomulikult läbipaistvuse poolt ja meditsiini toodete initsiatiiv on meie jaoks väga oluline, kuid vaadakem ka teist poolt. turvalisuse adekvaatne tase andmete potentsiaalse kuritarvitamise osas. uus määrus kliiniliste katsete osas on loonud tasakaalu, mis toetab meditsiinilisi katseid, aga samas tagab tipptasemel standardid andmete kaitsele ja samuti andmete usaldusväärsusele. loomulikult me teeme siin koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega ja meditsiinivaldkond, vahenditega tegeleva ametiga. ja mis puudutab meditsiinivarustust ja meditsiinitooteid, siis Euroopa Komisjoni erinevad osakonnad on tegelenud selle teemaga, muuhulgas ka rinnaimplantaatide problemaatiline teema, mis on õhus olnud. ja on otsustatud, et me ei peaks rakendama samu reegleid, mis meditsiinitoodete puhul, kuid samas on väga tungivad soovitused tootmiskontrolli osas ja need soovitused võivad hõlmata ka sekkumist tootmisprotsessi. aitäh. viimane küsimus. Rosa Estaras Farragut. suur tänu. minu küsimus on seotud turismiga. nagu te teate, Euroopa on põhiline turismi sihtkoht maailmas. et seda juhtpositsiooni turismi valdkonnas säilitada, me peame toetama turismisektorit. mulle teeb kvaliteedi küsimus siin muret möödunud äh, ametiajal võeti vastu Euroopa Parlamendi aruanne turismivaldkonna kvaliteedi kohta. et meil oleks võimalik välja töötada Euroopa kaubamärk või tunnistus turismi kvaliteedile. me leiame samuti, et turism peaks olema kättesaadav kõigile eakatele, puuetega inimestele, kõigile ja sellepärast me leiame, et mingisugune ligipääsetavuse tunnistus turismiasutustel, et eh, see aitaks turistidel kindel olla, millist kvaliteeti nad oodata võivad. kuidas te seda teemat kommenteeriksite? E, aitäh. ma nimetasin turismivaldkonda meelega kui ühte valdkonda, millega me tegelema hakkame. nagu te ütlesite, Euroopa on maailma suurim turismi sihtkoht. umbes pooled reisijatest reisivad Euroopasse, see on suur tööstus, see vajab meie tähelepanu. aga see ei tähenda, et me peaksime sellega tegelema Euroopa Liidu tasandil, sest enamus turismiga seotud küsimustest lahendatakse liikmesriikide tasandil. kuid sellegipoolest ma leian, et on siiski palju, mida me saame ära teha. turismiettevõtted, keda koheldakse nagu kõiki teisi VKE-sid, mis nüüd puudutab investeeringuid, koolitusi, oskuste arendamist, ka ärioskuste arendamist, siis nad, ka turismiettevõtted jäävad selle paketi reguleerimisalasse. ja mina omalt poolt algatan konsultatsioone kõikide osapo-, huvi-, asjast huvitatud osapooltega, lootuses välja töötada mingisugune strateegia või, või programm turismi kohta Euroopas, kuid samas mõistes ja pidades meeles kõiki neid reservatsioone, mida ma oma sõnavõtu alguses ütlesin. olulised otsused langetatakse siseriiklikul, liikmesriikide ja regioonide tasandil. aga kuna valdkond on oluline, mis annab tööd väga paljudele inimestele, siis teatud Euroopa Liidu tasandil ühised ettevõtmised, võib-olla valikulised, sest me ei hakka ju Euroopa Liidu tasandil uut seadusandlust välja töötama, oleks siiski midagi, mida me peaksime tegema. sel nädalal Itaalia eesistumise ajal tegeletakse samuti turismi teemaga. aitäh ja väga hea on lõpetada küsimuste voor äh, turismivaldkonnaga ja nii positiivselt. suur tänu kõikidele rahvasaadikutele küsimuste eest äh, siin eritati väga palju erinevaid küsimusi ja suur tänu volinikukandidaadile vastamise eest. nüüd anname volinikukandidaadile veel viieks minutiks sõna, selleks et ta saaks teha lühikese kokkuvõtte nendest küsimustest, mida te soovite eraldi veel välja tuua pärast täna avalikku kuulamist. ja siis härra Puusek võtab meie kuulamise kokku kokku tööstuskomisjoni vaatevinklist ja mina ütlen teile siis, mis saab edasi. aitäh, palun, volinikukandidaat, teil on sõna. lugupeetud rahvasaadikud, suur tänu kõikide küsimuste eest. suur tänu selle arvamuste vahetuse eest. ma loodan, et see arutelu on heaks stardipakuks meie tulevasele koostööle soovin teiega teha koostööd pidevalt ja usaldusväärselt ning ma luban anda endast kõik. ma kavatsen tegeleda siseturu potentsiaali väljaarendamisega järgmise viie aasta jooksul üritan tõk-, tõkkeid samm-sammult äh, kõrvaldada, lahendada probleeme samamoodi samm-sammult äh, ja suur tänu teie aja eest, ma tean, kui tähtis on see parlament, kui tugev on tema mandaat. ma kavatsen teile aru, teie ees aru anda, ma kavatsen teiega tihedat koostööd teha kõikide parlamendifraktsioonidega ja pärast teie küsimusi jäi mulle ka mulje, et see portfell on kõikide fraktsioonide jaoks tähtis, hoolimata nende poliitiliste veendumuste erinevusest. tegemist on portfelliga, mis annab meile võimaluse tagada majanduskasv, töökohtade loomine ja areng. aitäh! aitäh! aitäh ka selle eest, et mu ellu jätsite, ütleb proua volinikukandidaat. For... aitäh, proua volinikukandidaat, teie vastuste eest. suur tänu ka kokkuvõtva sõnavõtu eest, suur tänu kõigile, kes istusid siin saalis, suur tänu kõigile kes jälgisid meid internetis. tegemist oli väga tähtsa avaliku kuulamisega ja nüüd oleme jõudnud kuulamise lõpusirgele. mul ei, ma ei olnud piisavalt äh, julgust, et teile kohe alguses öelda, et olen pärit samast piirkonnast Euroopa Liidus nagu proua Pinkovska. tegemist on tööstuspiirkonnaga mis teeb läbi kogu seda tüüpilist restruktureerimisprotsessi. nii et äh, volinikukandidaadil on tõesti väga suured kogu kogemused selles valdkonnas, kaasa arvatud ka see, kuidas arvestada keskkonnaküsimustega tööstusvaldkonna ümberstruktureerimisel. seal on terasetööstus, autotööstus, keemiatööstus seitse aastat kogemusi Poola valitsuses ja ta on olnud ka asepeaminister. ma loodan, et meil on väga palju võimalusi temaga järgmise viie aasta jooksul ühenduses olla, sest kõik need valdkonnad, mida mainiti, on Euroopa kodanike jaoks tähtsad. veel kord suur tänu kõigile kolleegidele viiest komisjonist siin äh, kojas. Äh, ja tööstuskomisjoni jaoks on meil hea uudis, et järgmine kuulamine on juba esmaspäeval pool kolm. proua Pratušeki kord on siis meie ette astuda ja koordinaatorite koosolek toimub veel täna pärastlõunal. Vicky Food annab teile teada selle kohta täpsemalt. aitäh! suur tänu, palun kannatage veel üks hetk, daamid ja härrad, proua Penkovska, suur tänu siia tulemast, jäite ellu siiamaani, aga sellega ei ole protsess veel läbi, nii et palun istuge veel hetk. Te tuleb veel ellu jääda ka hindamisprotsessi käigus meie oleme poliitikud, me ei ole kõigega nõus, kui oleksime, siis elu oleks hoopis teistsugune. aga nüüd istume me maha ja vaatame, kas enamuse jaoks läbisite te selle kuulamise edukalt? kas võiksin nüüd fraktsioonide esindajatele meeldida, meenutada, et kui nad ei saada koordinaatorite kohtumisele oma koordinaatorid, siis hindamisel nende hääl ei loe, nii et äh, koordinaatorite kohtumine on tähtis selles hindamisprotsessis. siseturu koordinaatorid jäävad siia, tegemist on kinnise koosolekuga ja tööstuskomisjoni äh, koordinaatorid kohtuvad äh, kella kuuest kella seitsmeni ASB 5G kaks Äh, viis G kolm ruumis ja ühine koosolek on meil veel kell seitse, samamoodi ruumis viis G kolm ja samamoodi ka nõuandvad äh, komisjonid tulevad sellele viimasele koosolekule. nüüd jätkame arutelusid demokraatlikult valitud kolleegidega